groups. Okay. And so, welcome to everybody. tere tulemast kõigile, kas saame alustada? Inglise, I will continue in Italian and so you mitmekeelsuse auks jätkan itaalia keeles. If you like eh,. Vorrei dare eh, buongiorno. tere päevast ja vabandan, natukene vaikust paluks. Silenzio per favore. Grazie. Allora eh palun olge vaikselt ning ma tahaksin tervitada siinkohal kõiki ja ütelda, et eh, tahaksin tervitada siin meie eksperte. professor Nick eh, Savil Poli. poliitika rakendamine Euroopa tasandil Valdemar Martinjuk. Euroopa Liidu liikmesriikides keelte õppimine on tema teemaks ning äh, Michele Katsola räägib Euroopa mitmekesisusstrateegiast. Need on kolm olulist aspekti tänases meie kohtumises. tahaksin tänada meie poliitikaosakonda komisjonist äh, koostöö eest ja tahaksin toonitada, et selline, sellised väljakutsed, millega me kokku puutume praegu Euroopas, aga mitte ainult. mitmekeelsuse küsimustes, siin on kolm peamist aspekti. kaitse, levik ja aktiivne mitmekeelsuse toetamine see on äh, üheks alustalaks, millel põhinevad meie kultuuripoliitikad, kuid samuti me peame muutma äh, legitiimseks Euroopa Liidu sekkumise, selleks on vaja oma raamistikku, komisjon sellega tegeles kaks tuhat kümme, kuid lisaks sellele tuleb äh, edendada ka mm, mitte ainult noorte, vaid ka kõikide kodanike tegelikult keeleõpet praticamente un eh, diritto che deve essere configurato. tegemist on õigusega, mis peaks eh, eh mitte ainult meie ma-, kontinenti kodanikele, vaid ka lihtsalt elanikele laienema. me teame, et <clears throat> eh, meil on väga palju keeli, ka ametlikke keeli, siin me räägime kuuekümnest eh, keelest, mis on vähemuses ja nelikümmend miljonit inimest räägivad neid muuhulgas baski, katalaani, friisi, saami mm,, jiidis keel ja oluline on, et inimestel oleks juurdepääs õppele, et nad saaksid õppida ka omaenda emakeelt. Te teate, et üheks eesmärgiks on meil Euroopas õpetada noortele nende emakeelt ning lisaks veel kahte muud keelt, see on meie meelest mitmekeelsus. väga oluline. ja seda küsimust me oleme käsitlenud ka aastate jooksul, ka teatises käsitletakse ning lisaks sellele on väga palju olulisi teadustöid tehtud selles valdkonnas. Äh, need teadustööd puudutavad mitmekeelsust ning praegu me peaksime vaatamagi, kuhu me oleme jõudnud. nii et me saaksime välja töötada teatud suunised ning saaksime pidada paremat, täpsemat dialoogi teadlastega kui ka teiste äh, kultuuri- äh, ja teadusasutustega. see aitaks meil ka rändeküsimustega paremini toime tulla ning näiteks minu enda koduriigis esimesed ülikoolid, kes on hakanud selle probleemiga tegelema, olid ikkagi need, kus oli välisüliõpilasi ning äh, me näeme, et neil on ka päris huvitavaid innovatiivseid äh, õpetamisviise. kui lubate, siis annan kõigepealt kümneks minutiks äh, meie külalistele ning nende sõnavõttude lõpus saate esitada küsimusi, millele nemad vastavad, nii et me saame sellise üldise pildi ning siis äh, läheme edasi. Nick Savin, professor kõigepealt, kes räägib Euroopa Liidu tasandi poliitika rakendamisest. Ah, vabandage mind, kas te saaksite vaikselt olla? Grazie, buongiorno tutti, good morning everybody and thank you. tere hommikust ja suur tänu, et kutsusite mu siia slaidid on nüüd valmis ja ähm, te näete ka ise lühidalt. kõigepealt, millest ma räägin, kuuest punktist, need on nüüd teie ees siin slaidil. vabandust, kui ma kiiresti räägin, sest mul on ainult kümme minutit. meil paluti et me annaksime ülevaate sellest, kuidas Euroopa mitmekeelsuse strateegia on rakendamist leidnud Euroopa Liidu tasandil viie aasta jooksul alates aastast kaks tuhat üksteist ja selle ülesande raames seadsin järgmised eesmärgid, need on siin teie ees, neli tükki, ei hakka ette lugema, räägin lihtsalt kontekstist Euroopa mitmekeelsuse strateegia võeti vastu resolutsiooniga Euroopa Ülemkogus aastal kaks tuhat kaheksa. ja seal on seatud järgmised eesmärgid, needki on nüüd teie ees. aga ma usun, et need on teile tuttavad ja ma ei hakka nendel pikemalt peatuma. ja nende eesmärkide kontekstis paluti meil viiele küsimusele vastus leida ja need on nüüd teie ees siin ekraanil jälle ma ei räägi nendest üksikasjalikult, aga ma viitan neile, kui ma tulen järelduste juurde ja selle, järeldused on peamine, millest ma rääkida kavatsen. E, lähenemisviis, mille me võtsime siin aruandes, e, tugines sellele, et vaadata, millised on arengud pärast aastat kaks tuhat üksteist ja paigutada need laiemasse ajaloolisse konteksti ja äh, mitmekeelsusest käsitlesime mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas ja kronoloogiliselt meie dokument eh, koondab tähelepanu konteksti arengule eh, kahekümne viie aasta jooksul ja eh, see oli tegelikult selline erinevate programmide ja algatuste uurimine paberil, aga me võtsime teadmiseks, mis kõik vahepeal on toimunud, ka selle, et Euroopa keelepädevuste ülevaade ja ka võrdlevusuuring on Euroopa Liidus läbi viidud viimane möödunud aastal ja minagi tegeleksin sellega. ja nüüd ma räägin konkreetselt nendest järeldustest ja soovitustest, mida me anname oma dokumendis lehekülgedel kolmkümmend neli kuni nelikümmend kaks. ja vastan viiele küsimusele ja kaheksa soovitusest räägin kaheksast, peaksid aitama eh, tuleviku tegevuspoliitikat kujundada ja siis teen lõpp märkused. kõigepealt meil paluti anda ülevaade nendest instrumentidest, mis on Euroopa Liidu käsutuses selleks, et eh, keelepoliitikat kujundada liikmesriikides Euroopa Komisjon, nagu te teate, eh, hariduse vallas omab ainult piiratud eh, pädevust, sest peab lähtuma subsidiaarsuse põhimõttest. ja sel põhjusel Euroopa Komisjoni tegevus on peamiselt ekspertidega koostöö tegemine liikmesriigi tasandil avatud koordineerimise meetodi kaudu ja selle töö tulemusena äh, on nüüd terve rida märgukirju, aruandeid sündinud ja on olemas terve rida ressursse, mille liikmesriigid hõlpsasti ligi pääsevad selleks, et tagada parima praktika edastamine Euroopa Liidus. kolm soovitust on järgmised liikmesriigid julgustatakse ära kasutama neid instrumente, mis Euroopa Komisjon on nende käsutusse andnud, igasugused seminarid, mida EMCL korraldab ja erinevad rahastamisvõimalused on olemas ja need kõik seonduvad instruktsioonide ja suunistega, mis on avalikkusele kättesaadavad ja peavad tagama, et projektidest tõuseb maksimaalne tulu ka pärast seda, kui projekt on juba lõpule jõudnud. Euroopa Komisjon julgustab eh, ka laialdaselt levitama neid järeldusi, mis võeti vastu möödunud aasta septembril eh, Brüsselis eh, pärast seda, kui me tutvustasime omapoolseid uuringuid. ja järeldused eh, nüüd kajastuvad terves reas meetmetes, millega tuleb edasi tegeleda. ja kolmandaks, me mõistame seda, et keel on integreeritud kõikidesse ühiskonna äh, aspektidesse. Äh, samas on vaja hinnata, milline mõju on olnud meiepoolsetel algatustel ja liikmesriigid peavad tagama, et kõiksugu programmid, mis peavad keeleharidust äh, süvendama, oleksid jätkusuutlikud. nüüd teine küsimus Äh, paluti anda ülevaade Euroopa Liidu rahastusvahenditest, mis on suunatud selleks, et paljukeelsust soodustada. see on meie dokumendis neljandas rubriigis ja samuti sellest räägitakse viiendas punktis, kus on ära toodud meetmed, nii et jällegi ma nendel põhjalikult ei peatu, aga Erasmus pluss on üks uus juhtiv Euroopa Liidu programm hariduse, koolituse, äh, noorsoo ja spordi äh, rubriigi raames ja see programm kestab aastani kaks tuhat kakskümmend, aastast kaks tuhat neliteist juba vältab ja mm, hõlmab noorsugu siis kõikjal Euroopa Liidus ja seal on terve rida meetmeid, samas keelel on väga tähtis roll Erasmus plussis ja ta peab tagama aktiivse osaluse Euroopa haridus- ja koolitusprogrammides noortele. kõik kolm meedet on väga ulatuslikud ja annavad võimaluse ka mitmekeelsust edendada, lingvistilist mitmekesilisust ja elukestvat õpet soodustada. ja me räägime kõikidest algatustest oma dokumendis, ma nüüd pikemalt siin ei peatu, aga meiepoolne soovitus on järgmine ja see on praktilist laadi. arvestades seda, kui palju on igasuguseid allikaid mitmekeelsuse soodustamiseks Euroopa Liidus ja mit-, on võib-olla kasulik koostada üks dokument, kus lühidalt kirjeldatakse kõiki rahastamisvahendeid, mis puudutavad keeleõpet. et hõlmata kõik olemasolevad programmid ja panna see kirja ühte kohta. nüüd kolmas küsimus. Äh, jah Euroopa Liidu rahastamine tegelikult äh, soodustab suuremate keelte õpet, et kas selline trend peaks jätkuma või vajab läbivaatamist? meie äh, hindasime kõiki ressursse ja dokumente ja näib, et nii ei ole tõendit, äh, mis kinnitaksid seda soovi, äh, ei eksisteeri. keeleline mitmekesisus ju on kõige väärtuslikum asi Euroopa Liidus ja institutsioonidki on pühendunud sellele, et väga erinevaid keeli õpetataks. ma tulen selle juurde veel tagasi meie soovitused Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikad mitmekeelsuse vallas peaksid, peaksid mõistma seda, et inglise keelel on suhtluskeele roll mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kõikjal maailmas. nii et siin on laiem kontekst, aga ma tulen selle juurde veel tagasi, inglise keelest üksi ei piisa. teiseks, eh, kui me vaatame liikuvuse malle, rännet viimasel ajal, siis eh, kindlasti mõjutab see ka mm, keeleõpet eh, ja tähtsad on mitte ainult ametlikud keeled, vaid ka eh, muud keeled vajavad toetamist ja see emakeel pluss kaks võõrkeelt, võib-olla selle peale veel veel kord peaks mõtlema, arvestades seda, et lingvistiline reaalsus on muutunud. Mm. nii et keelte komplekt, mitte üksikud keeled ja nüüd on tähtis ja nüüd viies küsimus, et kuidas Euroopa Liidu rahastamisvahendid paremini eh, saaksid eh, rahaliste vahendite saajate vajadusi rahuldada? tähtis on, et ühiskonnas jõutaks koolide, kogukondadeni, kõikide nende sidusrühmadeni, kes vajavad toetamist. praegused rahastamismehhanismid eh, on ümber sõnastatud, tuginetud õppetundidele varasemast ajast eelmistele rahastamisprogrammidele ja on suunatud prioriteetide täitmisele, need on Euroopa Liit äh, seadnud aastate jooksul. ja juhtnöörid, mis on antud iga rahastamisprogrammi kohta, on väga ulatuslikud, väga palju viidatakse mitmesugustele poliitikadokumentidele ja antakse igasuguseid Äh, instruktsioone. meie soovitus siin on lihtne, liikmesriike me julgustame ette nägema mehhanisme, mis võimaldavad äh, äh, ka väiksematel organisatsioonidel, hajutatud organisatsioonidel, näiteks koolidel, ka juurde pääseda nendele võimalustele, nemad praegu piisavalt seda ei saa. ja minu lõppmärkused. Euroopa Komisjoni roll hariduse vallas on soodustada koostööd liikmesriikide vahel ja anda poliitilisi suuniseid ühistes küsimustes. mis puudutab keeli, siis on palju eh, tõendeid selle kohta, kuidas komisjon on eh, tõesti tõhusalt selle ülesandega toime tulnud ja teinud tihedat koostööd liikmesriikidega ja kohandanud instrumendid ja finantsvahendid vajadustele. Eh, jah, Äh, rakendamine lõppkokkuvõttes loomulikult on liikmesriikide valitsuste õlgadel ja Euroopa Liidul ei ole pädevust sekkuda nendesse meetmetesse. samas äh, mitmekeelsus on näidanud ennast väga kasuliku instrumendina ja aidanud keeleõpet soodustada ja lingvistilist mitmekesisust edendada viimastel aastatel. aga see strateegia võib-olla tuleks nüüd läbi vaadata Äh, ka see põhimõte emakeel pluss kaks võõrkeelt tuleks ka läbi vaadata, et äh, paremini vastata nendele väljakutsetele, mis on tekkinud pärast aastat kaks tuhat kaheksa ja on vaja arvestada uut konteksti, mis on tekkinud ka suure rändevooga ning komisjoni ettepanekutega, mis Euroopa keeltepäeval kõlasid. jah, ja, ja on vaja ka riiklikus hariduses keelenõudeid äh, tugevdada norme tugevdada. on vaja tõhusamat keeleõpet tagada ja hinnata paremini ja seda ka väljaspool klassiruume. keeleõpe peab eh, toimuma keelesõbralikus keskkonnas ja igasuguse välis, võõrkeele oskus on plussiks, ükskõik, kas tegemist on Euroopa Liidu keelega või mitte. nii et eh, algatused ja projektid, mis on juba toimunud, on, vaatasime, analüüsime neid need on olnud tõesti muljetavaldavad, aga nüüd on tähtis tagada, et tõhusalt jätkuks see töö ja selle tulemused leviksid. ja on vaja kavandada seda, kuidas arvestada uut keelelist reaalsust ja siin peab komisjonil olema mandaat poliitiliselt ja rahaliselt koordineerida liikmesriikide tegemisi, seda nii riiklik riiklikul kui ka regionaalsel tasandil. suur aitäh, suur aitäh professor Savile selle väga huvitava ettekande eest. vabandan, et ei tutvustanud teid päris korralikult enne. kahe tuhande esimesel aastal kirjutasite te Äh, koostasite Cambridge'i äh, inglise keele hinnangu. Äh, nii et see on siis see, mida ennist unustasin ütlemata. aga nüüd tahaksin anda sõna meie järgmisele eksperdile, Valdemar Martin Jukile, kes räägib meile keeleõppest Euroopa Liidus ja liikmesriikides. suur tänu minu ettekande eesmärgid olid äh, kahesugused. kõigepealt äh, räägin erinevate poliitikate, algatuste, juhtumite uurimisest, äh, mis on läbi viidud liikmesriikides, ka mõjuhinnangust ja samuti räägin parimatest kogemustest, kõige edukamatest kogemustest, kus on püütud keeleõpet lihtsamaks ja edukaks muuta. ning keeleõppest ja teiseks tahtsin äh, võrrelda, milline on keeleoskuse hindamise režiim erinevates liikmesriikides, kas nad on võrreldavad ja siis tahaksin rääkida äh, ka mõnedest soovitustest, mida oleks ehk vaja täita seoses äh, minu leidudega mida ma kasutasin selleks, et siis oma eesmärkideni jõuda? nimelt, kõigepealt esitasin küsimuse, kas need juhtumiuuringud ja parimad kogemused võiksid kuidagi eristuda eh, selleks, et et eh, keeleõppestrateegia ellu viia. nüüd ma näitan ka teile eh, slaidil teisi küsimusi, nimelt uurisin, kas on võimalik veel mingeid muid allikaid kasutada selleks, et liikmesriikide keele testimisrežiime võrrelda eh, ja mingeid järeldusi teha selle põhjal. milliseid ressursse ma kasutasin? siin tuleb nüüd öelda, et see ülesanne välja selgitada ja analüüsida, millised on kõige paremad kogemused Euroopa Liidu liikmesriikides, oli tohutu. selleks, et kõike välja selgitada, läheks vaja ühte väga pikka projekti just seetõttu, et algatusi on tehtud nii tohutul hulgal ja seega piirdusin kahe ülesandega äh, oma äh, uuringutes. kõigepealt äh, soovisin välja selgitada, millised ressursid on kasutusel kõige keerukamates olukordades seoses keeleõppega, eriti kui on kasutatud andmebaase ja siis püüdsin anda ülevaate nendest. teiseks Äh, tahtsime välja selgitada, milline on hindamisrežiim selleks, et äh, hinnata, kas äh, hindamismeetoditel on mingi väärtus, kas see on edasiantav, kas on mingeid lootustandvaid meetodeid, mida jagada teistega. ja selgitasin välja neli põhiressurssi, mis vastas minu eesmär-, vastasid minu eesmärkidele. kõigepealt väga kasulik äh, ja kõige ulatuslikum kogu juh-, erinevatest äh, juhtumitest, sinna hulka kuulub ka innovatiivsete projektide Euroopa keeleõppe andmebaas, teiseks andmebaasiks on Euroopa kaasaegsete keelte andmebaas või ka, see on Euroopa Nõukogu andmebaas, seal see sisaldab kõik kõiki publikatsioone. kolmandaks mm, räägin Moolana andmebaasist, see on võrgustik, mis sisaldab erinevaid häid tavasid selleks, et äh, motiveerida keeleõppijaid. neljandaks äh, Euroopa äh, Komisjoni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raport keeleõppest ja kogemuste vahetamisest kolleegide vahel nüüd eh, see Euroopa keelte andmebaas on hal-, eh, hariduse ja kultuuri peadirektoraadi töö, see on tõesti muljetavaldav, eh, see on üle kahe tuhande kolmesaja projekti, millega võib siis tutvuda kahekümne neljas keeles, andmebaas on siis selline, kus saab otsingu sooritada vastavalt oma prioriteetidele, tutvuda erinevate keeleõppeprojektidega. nüüd huvitav on see ja seda tuleks pidevalt teha, et äh, meil on veel üks projekt neli, see on äh, European äh, Language Learning label initsiatiiv ja seal on siis projektid valitud välja teatud äh, kriteeriumide järel, üheksateistkümne osalenud liikmesriigi projektid valiti välja poliitiliste kriteeriumide alusel, valiti välja kaks tuhat kakskümmend seitse projekti, mis äh, pakuti välja siis kõige lootustandvamatena just liikmesriikide endi asutuste poolt ja siis veel parimad äh, projektid, mida võiks kasutada selleks, et kogemusi vahetada, edendada kvaliteetset keeleõpet. nüüd see äh, andmebaas, millest ma räägin, Uh see teine andmebaas, millest ma tahaksin rääkida, see on andmebaas, mis asub Graatsi ülikoolis, see äh, sisaldab üheksateistkümmet edukat äh, projektialgatust kaasaegsete keelte õppe kohta ja äh, Graatsi ülikool võimaldab ka koolituse konsulteerimisteenuseid kasutada, mis tähendab seda, et projektid on muutunud eh, nagu teenuseks. Eh, see tähendab seda, et projekt elab oma elu edasi peale ametlikku lõppu. Eh, see on siis teenus, mida liikmesriigid võiksid ära kasutada ja ma pean nüüd lisama ka, et mõned teenused on kättesaadavad äh, koostöös Euroopa Komisjoniga ja sellest ma räägin veel hiljem. Need ressursid, äh, äh, millega ma tutvusin seoses sellega, et välja selgitada, kas õppe- ja hindamisrežiimid on võrreldavad, neid oli ka päris palju ja ma tahaksin siin esile tuua vähemalt nelja. kõigepealt ühise Euroopa keelteraamistiku äh, rakendamine, jällegi Euroopa Parlamendi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta uuring. teiseks võrdlev analüüs keeltehariduse keeleõppe kohta, see ähm, koor-, koostati jällegi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, Euroopa Komisjoni egiidi all. aga kolmandaks äh, kesk, keeleõpe keskhariduses, ülevaade liikmesriikides, Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatavatest testidest ja siis üks võrdlev uuring kahe tuhande viieteistkümnendast aastast. nüüd, kui me häid tavasid vaatleme uurime, millised on parimad kogemused, siis võiks jällegi äh, mitmeid ressursse, mitmeid allikaid esile tuua, mõned on väga lihtsasti äh, ülesleitavad ja kasutatavad, nad on andmebaasi vormis, aga väga raske on hinnata, milline on nende pikaajaline mõju. paljudel juhtudel äh, isegi projekti tutvustusest on nagu raske öelda, et kas ja millist kasu see projekt pikemas perspektiivis annab. kas see on ülekantav? see ülekantavus või ülevõetavus on eh, tõesti küsitav. ELi projekti üks leid oligi see, et paljude projektide ülevõetavus on väga piiratud, sellepärast et projekti koordinaatorite lootused on tavaliselt eh, seotud olnud mingi, mingite kohalike huvidega, nad said küll Euroopa keeleõppe eh, tähise, aga eh, selline teateid eh, eduka ülevõtmise kohta on väga harvad. ja mm, mitmed uuringud on just sellele ülekantavuse teemale pühendatud viimastel aastatel ja see, muidugi kõik ja selle põhjal on selgeks tulnud, et et liikmesriikide erinevad keelerežiimid, õpperežiim, testimisrežiimid on kõik väga mitmekesised, erinevad ja nende ülevõtmine ei ole iseenesestmõistetav. tase on väga erinev, vajadused Äh, meetodid on väga erinevad. ja tahaksin siis oma järeldustest rääkida. kõigepealt soovitaksin kasutada olemasolevaid ressursse rohkem. sooviksin toetada ja edendada neid Ähm, olemasolevaid vahendeid ja süstemaatiliselt jätkata andmete kogumist selleks, et oleks selge, milline võiks nende projektide äh, lähim ja pikem mõju olla ja võib-olla peaks isegi äh, mõtlema niisugusele pidevale tööle äh, selle teema kallal. nüüd meil on ju olemas andmebaas, kus on registreeritud kaks tuhat kolmsada projekti võtta vastu meetmed, millega kõige lootustandvamaid kogemusi saaks üle võtta, eh, üle võtta erinevate keelte liikmesriikide vahel ja Euroopa Liidu tasandil, parandades seega keeleeksamite kvaliteeti ja tagades see, selle, et kõikides jurisdiktsioonides oleksid keeleeksami tulemused tunnustatavad ühtemoodi ma tahaksin veel ühe soovituse teha seoses äh, koostööga, mis on hakanud nüüd arenema Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu kaasaegsete keelte keskuse vahel. seda koostööd peaks ainult toetama, et see jätkuks, et see süveneks, süveneks sest see on teretulnud algatus, mille alusel on nüüd pakutud liikmesriikidele õpet, koolitust ja teenuseid, teenuseid, mis tagavad selle, et äh, uuringute rakendamine äh, äh, ikkagi levib ja mitte ei jää kuhugile tundmatusse ja loomulikult nende raportite, kõikide projektide äh, raportites, äh, mis on toetust saanud, peaks äh, rääkima kogemuste üleandmisest, eriti nende puhul, mis on Euroopa Komisjoni tuge saanud. tänan! suur aitäh! jah, meil on väga palju asju, kui me kasutame pisut ära. ja, ja väga huvitav e, ülevaade. väga põnev, aitäh. ja nüüd Mikele Katsola, kes räägib Euroopa strateegiast e, mitmekeelsuse raames ning e, ta on Berliini ülikoolis keeleteaduse vallast töötanud ning äh, Humboldt universiteet äh, ning äh, härra Valdemar Martinjuk oli kaasaegsete keelte keskuse juhataja Euroopa Nõukogus. aga nüüd palun professor Katsula. Buongiorno, parlerò in italiano, per cui vi lascio il tempo magari di mettervi le aitäh Äh, palun äh, pange klapid pähe, kui teil neid vaja läheb. Äh, sellist ettekannet oleks olnud võimatu teha mõnda aega tagasi, ehk siis hinnata seda, kui suured kulud kaasnevad mitmekeelsuse strateegia Euroopas seega me pidime me natukene lihtsustama oma tööd. Eh, mul ei ole piisavalt aega, et kõikidesse detailidesse laskuda, aga hea oleks meelde tuletada seda, millised on need kolm suurt eesmärki meie Euroopa mitmekesisuse strateegias. sotsiaalmajanduslikud eesmärgid siis esmalt tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaasatust, teiseks edendada liikuvust ühisturul ning äh, tagada majanduskasvu ja paremat tööhõivet ning äh, kolmandaks, see on tegelikult äh, peidetud ära ka strateegia lõppjäreldustesse. selleks on juhtida mitmekeelset kommunikatsiooni Euroopa tasandil. üheks eesmärgiks oli veel parandada keeleõpet ning toetada tõlget ja tõlkimist sellepärast, et need on väga head vahendid selleks, et üldisemaid eesmärke strateegias saavutada. seega te näete, et see on väga lai äh, valdkond, mida me analüüsisime ning äh, sellest tulenevalt oli vaja lihtsustada mõned meie meetodid äh, selleks, et näha, kuidas me täpselt saame Euroopa mitmekeelsuse strateegiat hinnata tegemist on põhimõtteliselt kaheosalise raportiga esimeses osas hindame seda, kuivõrd äh, asjakohalik äh, on olnud äh, mitmekeelsuse strateegia, me oleme lähtunud olemasolevast empiirilisest tõenditest ja me oleme selle alusel vaadanud, kuidas hinnatakse tööturul võõrkeelte oskust ning milline on eurooplaste keelteoskuse tase ja mil määral Euroopa strateegia ja Euroopa äh, Äh, mitmekesisuse poliitika, milleks on siis kaks võõrkeelt lisaks emakeelele, on vilju kandnud. seega siis äh, see oli meie meetod, äh, millest me lähtusime esimeses osas, teises osas aga vaatasime seda, mis komisjon on teinud selleks, et nõukogu otsuseid ellu rakendada. esimene suus, suur eesmärk, sotsiaalmajanduslik siis on põhimõtteliselt see, et me peame läbi keelteõppe ning muude vahendite edendama majanduskasvu ning tööhõivet. ma ei hakka igavatesse detailidesse Äh, laskuma, leiate kõik selle raportist, aga põhimõtteliselt meil on väga vähe empiirilisi uuringuid äh, keelte majandusmõju kohta Euroopas. ja tihtilugu äh, käsitletakse riike, mis ei ole tegelikult Euroopa Liidu liikmesriigid, nagu Türgi ning Šveits. aga mis meil on, eks me kasutasime ikka neid vahendeid, mis meil on me oleme üritanud vaadata, kas äh, keelteoskusel on äh, mõju üksikisiku äh, sotsiaalmajanduslikule staatusele, kas tal on parem töö ning samuti oleme vaadanud, kas üldiselt keelteoskusel on majanduskasvule mingi mõju. tegemist on nagu üldiste järeldustega, oleme lähtunud mõningatest riikidest, mida me analüüsisime. mida me siis näeme siin? me näeme, et inglise keele oskusel on selge äh, kasu, kuid me näeme, et lisaks muude keelte oskusedel võib olla veel suurem mõju. see on huvitav. nüüd, mis puudutab tööhõivet, mm, employability, siis siin on tegelikult vähe empiirilisi tõendeid selle kohta, äh, enne komisjoni esimest raportit, nii et siin oleks vaja veel uuringuid teha. Lähen nüüd edasi. me näeme, et meil on olemas äh, andmeid selle kohta, et keeled tõesti toovad kasu nii äh, kaubanduses kui ka inimeste sissetulekus kui ka majanduskasvus, aga meil oleks ikkagi vaja paremaid andmeid selleks, et seda äh, kinnitada ning äh, seeläbi siis ka hinnata Euroopa mitmekesisuse strateegiat. teine üldine eesmärk puudutab sotsiaalset kaasatust ja äh, sisserändajate kaasamist. Äh, praeguses Euroopas on tõesti suured pinged kahe Äh, aspekti, vaid ühest küljest liikuvus, inimesed saavad vabalt ühest riigist teise minna ning teisalt äh, kaasatus. ehk siis see, et inimesed tunneksid, et nad on osaks millestki suuremast. siinkohal komisjon, äh, kõik institutsioonid tegelikult tahavad vältida seda, et Euroopa-siseselt tekiksid paralleelsed kogukonnad eraldiseisvad kogukonnad, aga selleks me peame liikuvust soosima. siin võib vaadata, kas praegune keelepoliitika aitab seda eesmärki saavutada või mitte ja jah, tõenäoliselt ainult osaliselt. tegemist on Euroopa projektiga, millega tehti algus kaks tuhat neliteist ja mis lõpeb kaks tuhat kaheksateist selle teema kohta ning eh, meil on tõesti erinevaid, eh, mitmeid eh, teadlasi, kes töötavad selle küsimusega, aga mina oma raportis lähtun ainult mõningatest aspektidest. esiteks, ei äh, emakeelepoliitika pluss kaks võõrkeel pluss äh, siis äh, inglise keel kui äh, suhtluskeel, sellest ei piisa. selleks, et äh, vähendada pingeid liikuvuse ning äh, kaasatuse vahel praegu üks neljandik eurooplastest väidavad, et oskavad kahte võõrkeelt lisaks oma emakeelele, kas siis äh, äh, madalal tasemel või kesktasemel. nii et Euroopas on õpe selle koha pealt tõhus teatud määrani, piisab äh, ei piisa ka sellest praegu, mis puudutab inglise keelt, siis ainult seitse protsenti Euroopa kodanikest väidavad, et oskavad inglise keelt väga hästi, enamus eh, eurooplasi ütleb, et ta oskab elementaartasandil või siis eh, kesktasandil. põhimõtteline küsimus, mis siin tõstatub, on selles, et me tegelikult ei tea, kui eh, õpilased õpivad keeli koolis, nad ei tea, millised keeltest lõpuks äh, saab kasu olema ning milliseid keeli tal võib minna vaja, kui ta peab minema mõnda teise riiki. Inglise keele oskus suhtluskeelena võib kaasa aidata äh, teistes riikides, aga see ei väldi paralleelsete kogukondade tekkimist, sellepärast et tegelikult selle vältimiseks oleks vaja kohapealset keelt osata. nii et äh, keelepoliitikasse tuleks lähtuda nõudlusepõhist, põhisest lähenemisest, ehk siis eh, need, kes tahavad kuhugi mujale minna elama, peavad saama õppida eelnevalt eh, selle koha keelt ning eh, nii, et nad ning nende keelelisi oskusi tuleks koheselt ka hakata parandama, kui nad on kohale jõudnud. nii et praegune süsteem emakeel pluss kaks võõrkeelt ei ole piisav lisaks sellele on ka äh, vaja mitmekeelseid äh, avalikke teenuseid, see on väga oluline Euroopas. meil on vaja mitmekeelseid äh, vorme ja nii edasi kolmas suur eesmärk, mis on tegelikult natukene varjatud siin, seisneb Äh, kaasavas kommunikatsioonis, äh, mis on suunatud äh, kodanikele. kaks tuhat neliteist üks komisjoni lehekülgedest kolme kohta oli ainult inglise keeles kätes, oli ka teistes keeles kätes, kättesaadav kui inglise keel. peamiselt olid leheküljed kättesaadavad inglise, prantsuse, saksa keeles ning vähesed kõikides keeltes Äh, väga paljud äh, Euroopa asutused ja institutsioonid äh, kasutavad inglise keelt või inglise, saksa, prantsuse keelt ainuüksi oma kommunikatsioonis. viiskümmend protsenti kodanikest aga ei räägi inglise keelt ja seega on nemad välja jäetud. Need, kes räägivad inglise keelt hästi või emakeelena, nende osakaal ulatub ainult kahekümne protsendini, nii et ülejäänud inimestel on raske mõista inglisekeelseid lehekülgi kakskümmend viis, viiskümmend protsenti omavad mingeid teadmisi inglise keeles. mitte ainult äh, vähemus Euroopa kodanikest, vaid samuti äh, võõrkeelte oskustase on statistiliselt äh, seotud tegelikult sotsiaalmajandusliku staatusega. Need, kes võõrkeeli oskavad Euroopas, on põhimõtteliselt need, kes on haritud ning kelle äh, elatustase on hea, nii et me näeme, et äh, siin oleks vaja eelkõige suunata meie poliitika just äh, vähe, väiksema sissetulekuga ja madalama elatustasega inimestele, madalama haridusega. vastavalt neile andmetele pärast Brexitit oleks vaja olukorrale veelgi rohkem tähelepanu pöörata ning rohkem tähelepanu pöörata ka mitmekeelsusele. tahaksin kokkuvõtteks äh, liikuda nüüd teise aspektini ehk siis üritan vaadata, mida on teinud komisjon aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat üksteist selleks, et äh, nõukogu äh, soovitustest kinni pidada. tehtud on peamiselt kahte, osad on suudetud saavutada äh, häid tulemusi, muuhulgas mis me näeme Euroopa lastekeelte oskuse osas, siin on tehtud algatusi palju algatusi on tehtud ka tõlke tõlkimise valdkonnas. üheks probleemiks on see, et äh, suurel osal juhtudest, kui komisjon on otsustanud rahaliselt toetada äh, äh, kas läbi elukestva õppe programmide või läbi sotsiaalfondi erinevaid algatusi, siis Äh, meil on äh, andmed äh, selle kohta, mis on investeeritud, kuid tulemuse kohta ei ole andmeid, ehk siis selleks, et näidata, et komisjoni keelepoliitikal on olnud tulu ning et komisjon on suutnud seega parandada tööhõivet, on meil vaja tegelikult nende programmide lõppemise kohta täpsemaid andmeid ja me peame saama mõõta, kas äh, nendel programmidel on olnud äh, mingi mõju, kas äh, see, et lastel ja noortel on olnud võimalik keeli õppida, on parandanud nende töölevõetavust. ma ei tahaks lihtsalt oma aega kuritarvitada, tõenäoliselt õnnestub meil veel ka küsimuste-vastuste voorus täpsemalt mõningaid asju vaadata, aitäh! suur aitäh, tõesti äärmiselt huvitav samuti see osa, mis puudutas sotsiaalset võrdõiguslikkust ja institutsioonitööd, ma usun, et siin oleks vaja pikalt mõtelda nende küsimuste üle järgi, võttes arvesse, kus praegu Euroopa on. tahaksin tõesti tänada kogu südamest meie kolme külalist, sest ma usun, et te olete suutnud väga hea ülevaate anda, anda. paljud asjad soovitused või instrumendid, institutsioonid on kõvasti teinud koostööd, partnerlusi on palju. aga oluline on ka see, et me saaksime võrrelda andmeid. ja just viimane küsimus viimase teemaga seoses kus te rääkisite kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üksteist äh, tehtust, äh, see oli väga oluline ning samuti tuleks vaadata, mida saaks veelgi enam teha selleks, et aidata mitte ainult äh, teadlasi, vaid tegelikult kõiki, kes tegelevad selle teemavaldkonnaga, analüüsida täpsemalt rändega seotud probleeme ja keelepoliitikat. kolleegid on juba andnud märku, et soovivad sõna. Meeles Barbat, palun, Aldest. Muchas gracias a, a los... Suur tänu. Suur tänu meie esinejatele huvitavate ettekannete eest. Euroopa Liit on eh, paljukeelne ja see annab äh, palju majanduslikke eeliseid. Äh, loomelisus, äh, kui osatakse palju keeli, siis sellega ajutegevus hoogustub. me teame, kui väärtuslik on paljukeelsus, mitmekeelsus ja mitmekesisus. aga mõnikord on raske konkreetseid järeldusi teha mitte alati suurem mitmekesisus ja paljukeelsus ei too kaasa majanduslikku heaolu. me näeme, kuidas mitmekeelsust öö, saab ära kasutada ka erisuste loomiseks. meil on vaja tõesti, et me mõistaksime üksteist, et piirid meie mõistmise vahel kaoks. ja kui me oma mm, identiteeti otsime, siis samas on suur abi meil sellest, kui meil on ühtne suhtlemiskeel. kolleeg Freien. jah, kõigepealt suur-suur tänu huvitavate ettekannete eest nendel teemadel jah, erinevatel tasanditel on meil vaja seda arutada. kõigepealt jah mitmekeelsus Euroopa Liidu institutsioonides on üks asi, millega me kokku puutume ja neliteist kolmekümne kolmest peadirektoraadist avaldavad oma materjale veebis ainult inglise keeles. me räägime siin nii palju mitmekeelsusest ja paljukeelsusest ja samas äh, tuleb meil ka omal silm peal hoida, kuidas kaasata kõik Euroopa Liidu kodanikud meie tegemistesse ja teine asi, kuidas eh, mitmekeelsust tagada haridussüsteemi, koolisüsteemi kaudu, aga samuti elukestvate koolitusprogrammide kaudu, kuidas parandada neid programme eh, sest eh, meil on väga palju inimesi ühiskonnas, kes räägivad ainult ühte keelt. ja samas on vaja teist ja isegi kolmandat keelt selleks, et korralikult suhelda Euroopas, jah, meil äh, on ka nii, et on palju piirkondi, kus on ainult üks võõrkeel ja ühte ainust võõrkeelt suhtlemiskeeli osutatakse, aga see tänapäeval enam ei ole piisav. ja on vaja mõelda selle peale ka, kui koolis keeleõpet pakutakse. Brexitile viidati siin ühes ettekandes. ma ei arva, et Brexit äh, Äh, eriti mõjutaks inglise keele positsiooni Euroopa Liidus, sest juba öeldi, see on ju ülemaailmse suhtlemise keel. Mm, jah, ka äh, igal pool Lõuna-Ameerikas, mujal õpitakse inglise keelt, sest see on majanduse keel, meeldib see meile või mitte. nii et tahame või mitte, igatahes me peame sellega arvestama ka tulevikus Euroopas, võib-olla mõnele see küll ei meeldi aga samas on väga tähtis äh, see, et keele äh, pädevus äh, ka sisserännanute hulgas rohkem tähelepanu pälviks. meil on väga palju türklasi Saksamaal ja kõigepealt nad õpivad saksa keelt, siis inglise keelt ja siis võib-olla hispaania või prantsuse keelt. ja samas nende emakeele edendamiseks meil tehakse väga vähe, ka vähe ära Eh, nii et äh, immigrandid, kes toovad ka perekonna kaasa äh, oma koduriigis, kui nad meile tulevad, on vaja koos perekondadega paremini meie haridussüsteemi integreerida. E- suur tänu, minagi tänan ettekannete eest ja nende uuringute eest, mis on läbi viidud. ma arvan, et jah, Euroopa Liidu suhtluskeele teema on ülimalt tähtis teema. tuleb olla ka praktiline. väga palju viidati öö, siin suhtluskeelega seoses USA-le. jah, meil on vaja ühtset, ühte keelt, et suhelda. aga C'è, eh, donc credo che si possa immaginare che l'Ingre- aga Brexitiga siiski ma usun, et eh, inglise keel jääb ikkagi peamiseks keeleks, ma arvan, et seda probleemi peaks tõstatuma üldse sellepärast, et see tegelikult see tähendaks seda, et Äh, siin oleks vaja juriidiliselt, majanduslikult, kõigis meie terminites midagi hakata muutma. muidugi mõista see. me näeme, et inglise keelt kasutatakse väga palju rahva, rahvusvahelisel tasandil, ma arvan, aga et poliitiliselt tegelikult me peame mõtlema selle peale, mis, mis keeltega me edasi liigume but no, the problem is that the official language, because Irish is Gaelic. okei okay., no, no, no, but just, just to, to, to, to specify. ma tahtsin öelda, et iiri eh, keel on keeli keel, see on eraldi keel ja eh, ma ei taha siin mm, debatti alustada, aga lihtsalt nüüd eh, tuleb mõelda sellele ja võib-olla tulevikus arutame seda küsimust. ja nüüd nüüd äh, kolleeg Sidrova, palun. suur aitäh. Äh, räägitakse inglise keelest, mis on kõigile äh, nagu ühe, ühiseks kasutuskeeleks, see on võib-olla poliitiline küsimus, aga äh, me oleme nüüd siin välja selgitanud, et meil on mitmeid uuringuid keelekasutuse kohta, palju häid kogemusi on, aga mingeid järeldusi pole tehtud, töö edasi ei, ei lähe. ja eh, Euroopa Komisjoni eraldatud vahendite tõhusust tegelikult ei ole tõestatud. uurimused on näidanud, kui me vaatame neid arve et kõik see töö on mõistlik olnud, kuigi võib-olla mitte suurepärane. aga rahastamine, keeleõpe ja keeleõppe rahastamine, siis kõik äh, vajab põhjendatud andmeid. ja nüüd me tahaksime teada teie uurimuste põhjal, kuhu me siis peame suunduma. teine oluline teema on see, et ähm, sageli ei osata ühte, ühes, ühte keelt kõnelda või ühes keeles kõnelda, sel võivad ka oma poliitilised tagajärjed olla. Te ütlesite, milline suur protsent tegelikult ei oska Euroopa Liidu kodanikest üldse mingit muud keelt äh, kui oma keel. sellel võivad oma poliitilised tagajärjed olema, olla või siis räägivad ainult inglise keelt ja veel ma tahaksin kõiki sõnavõtjaid tänada. Äh, professor Savilit ma tunnen teda juba ja ta on siin meie töötubades varemgi esinenud. järgmisel aastal võib-olla räägi-, peaksime rääkima äh, kuidas motiveerida inimesi keeli õppima, et seda ära kasutada liikumise huvides, aga inimesel võivad ka isiklikud huvid ja eesmärgid olla ja neid võiks juba kultiveerida noores eas. ja siis jõuame jälle algusesse tagasi. me, me teame, et mida vähem andekas laps on, seda raskem on tema sotsiaalne olukord seetõttu tõttu äh, tuleb harida lapsi juba äh, varasest east peale. lastel, kellel on kõige vähem võimalusi, äh, neid tuleks aidata, neid tuleks toetada nende keeleõppes, tuleks aidata neil lõimuda ühiskonda. siis te arutasite seda, kas emakeel pluss kaks on hea eesmärk Äh, ma ei tea. ma arvan, et äh, siin ei tohiks küsimust tekkida, see, see peaks olema selline eesmärk, äh, millest me ei tohiks loobuda. ja isegi kui kakskümmend viis protsenti vabandust, ise ja probleemiks on ka see, et et kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu kodanikest ei oska isegi oma emakeelt korralikult ka see on probleem. see on seotud üldise hariduse kvaliteediga ja meie oma eesmärke seades ei tohiks ära unustada seda, et kõigepealt tuleb emakeel selgeks õpetada, siis pluss üks võõrkeel ja kui võimalik, ka teine võõrkeel. ma tahaksin teada, kas need eesmärgid on muutuvad või peaksid samaks jääma? ütleme nii, et äh, emakeel pluss kaks võõrkeelt, äh, sellest ei piisa tõesti. härra Grammatikakis. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κυρία Πρόεδρε, στη σημερινή συνάντηση. Suur tänu. tänane koosolek on väga huvitav ja suur tänu selle algatuse eest, sellise koosoleku kokkukutsumise eest siis mõnikord ma nagu öö, olen segaduses, sest detaile on nii palju. härra Säül rääkis raamistikust ja siis minu arvates oli väga huvitav ka muu, mida ma kuulsin ja tahaksin siin ka sõna võtta. võib-olla te olete seda arutanud, seda juba varem, aga tõlkeküsimus, äh, kirjandusteoste tõlkimine suurema, äh, suurematest keeltest väiksematesse, väiksematest keeltest suurematesse keeltesse. minu koduriigis Kreekas oli selline programm kunagi olemas, see ei olnud eriti edukas. noh, mõned raamatud tõlgiti, neil oli õnne, aga ikkagi jäid nad tundmatuks Lääne-Euroopast. tegemist oli siiski suurepäraste kirjandusteostega ja tahaksin äh, rääkida sellest, kuidas võiks väikeste keelte kirjandust äh, teistesse keeltesse edasi anda, kuidas tutvustada teiste riikide kirjandust. ma olen isiklikult sellest huvitud, huvitatud, ma olen ise kirjutanud kolm raamatut, ma teen nalja, nendest on bestsellerid saanud äh, aga see on täitsa tõsi ja seetõttu mul ongi hu isiklik huvi. jah, tõepoolest, äh, kolleeg on ka romaanide autor. aga nüüd mm, härra Mara Kall. Sí, gracias, presidenta. Mire, yo, yo voy a utilizar el castellano. aitäh, räägin hispaania keeles, see ei ole minu emakeel jah, tõepoolest. aga ma ei saa siin omaenda emakeelt äh, kasutada. õigustest on siin küsimus. aga jah, tõesti, kui miski Euroopat iseloomustab, siis selleks on mitmekesisusest kinnipidamine ning demokraatia. meie lingua franca on demokraatia ning samuti keelelise mitmekeelsuse austamine. ja väga oluline on et me mitmekeelsuse tagaksime, see on äh, tegelikult äh, otseselt seotud Euroopa tegeliku keelelise mitmekesisusega. me ei ole piisavalt äh, emakeelte osas Euroopas kaardistanud keelte mitmekesisust, millest me räägime, kahekümne neljast emakeelest kas me räägime soome-rootsi vähemustest? horvaatidest, äh, teistest, kas me räägime nendest vähemustest, me räägime me peaksime ikkagi vaatama, kui palju neid on, neid erinevaid keeli ja me peaksimegi sellega pihta hakkama, me peaksime selle inventari koostama ning siis seejärel vaatame, milline haridussüsteem kõige paremini sobib. me peaksime äh, lähtuma sellest, et ikkagi igas piirkonnas saaks vastava piirkonna keelt õppida. nüüd emakeel pluss kaks või kolm, jah, hästi, aga võib-olla peaksime ikkagi alustama sealt, äh, kus tegelik algus on. ja ka strateegiliselt on see oluline siin tõstatub küsimus ka õigustest, sest tõepoolest seda mainitakse põhiõiguste hartas. ja UNESCO erinevates dokumentides. aga ma usun, et siiski kõik ei ole piisavalt täpselt ära määratud. ja ma kardan, et meie liikmesriikides ei tegeleda sellega piisavalt Eh, lingua franca, eh, inglise keeles on turgudel lingua francaks tõesti, kaubanduses. me näeme, et eh, anglosaksi mõju on väga suur just audiovisuaalturul. tegemist aga ei ole kuidagi sellega, et me peaksime konkureerima. muidugi väga hea on, et Mm, ma oskan seda keelt, kuid on ka palju teisi. Äh, Brexiti küsimus, see on jällegi eraldiseisev. ma arvan, et me peame vaatama, kuidas inglise keelt kasutatakse. Inglise keelt kasutatakse selleks, et lihtsustada meie suhtlust poliitilistes institutsioonides ka praegu kuhu? Äh, me rääkisime keelelisest äh, mitmekesisusest kaks tuhat neliteist raportis. ja, ja ma lõpetan kohe, ma lõpetan kohe. kuidas saab tehnoloogiat kasutada selleks, et äh, keelelist mitmekesisust edendada, kuidas saab läbi selle lihtsustada tõlget ühest keelest tei-, teise? meil on olemas päris palju vahendeid, muidugi. meil on vaja ka tõlke äh, ka siin Euroopa Parlamendis, kuid me saame kasutada ka masintõlget paljudes teistes valdkondades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 toetada seda, mis enne öeldi, tõesti mitmekeelsus on väga oluline. ja me peame oma keelepoliitikat sellele vastavalt ka kohandama. emakeel pluss kaks, see on väga hea algatus, aga tuleb ikkagi silmas pidada, et osad et meil on ka etnilisi vähemusi, kus on vaja õppida enamuse keelt, omaenda emakeelt ja siis veel lisaks äh, kaks muud keelt, see tähendab, et tuleb neli keelt selgeks õppida. siin räägiti ka Türgi vähemustest ja see mõniti ühtib sellega. me teame, et riikides on etnilisi grupeeringuid, äh, härra Maragall äh, rääkis neist või siis äh, ungarlased, Ukraina slovaklased, slovakid mujale ning nii edasi. me peame läbi viima uuringuid, selgitama, mis saab keelelistest vähemustest. kultuurikomisjon tellis poliitikaosakonnalt uuringu, me ei ole küll saanud ajakavad selle kohta, millal see peaks valmima. aga loodetavasti, kui me tutvume tulemustega, siis äh, saab see olema huvitav, aga nüüd äh, huvitaks mind see, milline keel peale inglise keele on kõige levinum võõrkeel? jah. tõesti, see teema on lahtine teema meil on olemas soovitused, me vaatame, kuivõrd äh, liikmesriigid äh, on sellega tegelenud, millised on uued väljakutsed samuti, millised on olemasolevad instrumendid, aga ma usun, et me teame samuti, et kõik võimalused on veel lahti. Te rääkisite neist kolmest peamisest väljakutsest, millega me rindu pistame, rääkisite äh, liikuvuse ja sotsiaalse kaasatuse problemaatikast. ja samuti sellest, millised on lingvis-, eh, keelde küsimuse eripärad, aga nüüd annaksin sõna komisjonile Eh, Sophie Pendaur ja siis Luka Tomasiga. jah, aitäh, eh, Sophie Bernard ja eh, mina olen vastutav keel, koolide ja mitmekeelsuse küsimustes. tahaksin tänada kõiki eksperte, kes andsid väga hea ülevaate erinevatest algatustest, mis Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni poolt on tehtud ja tõepoolest äh, toodi välja kõik, mis me oleme suutnud saavutada poliitilise koostöö raames liikmesriikidega ning samuti mainisid erinevaid teadustöid, sellel ma enam ei peatuks. seega, aga siin jäi kõlama peamiselt kolme liiki soovitusi tuleviku jaoks esmalt jätkata poliitilist koostööd mitmekesisuse valdkonnas ja jätkata seda tööd, mida me juba praegu teeme. seda lähtudes äh, uuest äh, taustast, uuest keskkonnast, viitasite äh, suhtele keelteõppe ning sotsiaalse kaasatuse ja liikuvuse vahel. jah, see on jällegi miski, millega me viimastel aastatel oleme väga palju tegelenud, ka ekspertide tasandil Äh, me oleme vaadanud mitmekeelsete klasside võimalust ning seda, millised pinged neis klassides on, äh, mis tulenevad sellest, et on vaja õppida koolikeelt, kuid on vaja ka emakeelt õppida. nii et need on küsimused, kus me jätkame tööd ekspertidega selleks, et häid tavasid äh, välja tuua, eksperimente jagada. samuti rõhutasite, tõite alguses välja järeldused, mis me tegime eelmise aasta kaks tuhat viisteist keeltepäevast, need suunised ongi need, millest me lähtume liikmesriikidega koostööd tehes, üksteiselt õppides ja sellesse protsessi on kaasatud nii eksperdid äh, kui ka haridusministeeriumid teine asi, millest te rääkisite, see, et meil oleks vaja rohkem andmeid, eriti just meie projektide mõju ning ülekantavuse kohta. jah, see on ka meie jaoks oluline. sellest tulenevalt üheks valikukriteeriumiks meie projektide puhul ongi see, milline võiks nende projektide mõju olla ja kuivõrd on neid võimalik üle võtta, seda hinnatakse süstemaatiliselt enne, kui need projektid, mida me rahastama hakkame, välja valitakse see on samuti oluline kriteerium selleks, et äh, märgised, Euroopa keelele märgised välja anda. samuti teate, on meil ka projekte, mida ilmtingimata Euroopa Liit ei rahasta, sellepärast et äh, me tahaksime laiendada seda mm, projektide osa, millega me tegeleme, millel võivad olla huvitavad poliitilised tagajärjed. me rahastame ka uuringuid, nagu näiteks äh, ka need uuringud, millele te viitasite, ka tööhõivet peadirektoraadis tegeletakse nende küsimustega ja vaadeldakse täpsemalt siis keelteoskuse mõju tööhõivele. me võime teile saata ka äh, viited äh, tehtud tööde kohta, aga igastahes siin töö jätkub. kolmandaks, veel mida siin rõhutati, oli see, et tuleb äh, rohkem levitada meie uuringut, siin öeldi ka, et jätkutööd ei ole, ei, ei, see ei ole õige. Äh, me levitame oma uuringuid, aga jah, ilmselt tuleb jätkata tööd, lähtuda neist äh, headest projektidest, mille alusel me saame liikmesriikidega koos välja töötada mm, erinevad poliitilised suunised, mida kasutada siis juba liikmesriigi tasandil. samuti täna arutati väga palju lingua franca küsimust, ingli-, olgu selleks inglise keel või mitte ma usun, et siin toodi väga silmapaist välja ka see, et väga oluline on et õpitaks keeli vastavalt ka sellele kontekstile, kus ollakse piiriülestes piirkondades, on kindlasti olulisem õppida naaberriigi keelt kui inglise keelt. see muidugi sõltub ka sellest, milline on tööhõive olukord ning millises ühiskonnas elatakse. Need olid siis mõned minupoolsed märkused praegu, aitäh! Eh, thank you so much. Io eh, eh, penso... Aitäh! mina mõtlen kahele asjale praegu, enne kui annan teile sõna. ma tahaksin paluda teilt kahte, esiteks. ka teie tegite ettepaneku, et me peaksime rohkem arvestama nende poliitikatega, eh, mis tuleks kaasata meie uute oskuste agendasse. tegemist oleks eh, hea võimalusega vaadata, millised eh, peaksid olema meie tulevased strateegiad ja kuidas paremini äh, rakendada ellusoovitusi. rääkisite siin ka Haridusministeeriumi tööhõive, vabandust, peadirektori, tööhõive peadirektorite omavahelisest koostööst, see on ka oluline. ning äh, keele ja kultuuri aspektid ning samuti keelte äh, vaesustumine. me peame tagama, et keeleõppe standardid oleksid piisavalt kõrged ja ma näen, et ka sisuliselt on vaesustamist tekkimas tegelikult. nüüd äh, äh, tõlkeküsimus, härra Grammatikakis rääkis sellest, aga jah, tõesti, me peaksime mõistma, et keel on küll äh, tõlke, tõlkimise vahend, kuid lisaks sellele ka vektoriks, mille kaudu levitada erinevaid kultuure. kolmandaks osad keeled nagu inglise keel, äh, mida õpitakse eelkõige just praktilistel põhjustel. aga itaalia keel on ajaloo, äh, kultuurikeel. ja seda keelt õpitakse kultuurilistel põhjustel, mitte seetõttu, et sellest keelest tuleks äh, suur kasu praktiliselt Äh, see õpitakse itaalia keelt, äh, seetõttu armastatakse Itaalia kultuuri ja nii edasi, nii et väga huvitavad suhted on äh, kultuuri ja keele suhted ning õigused neis valdkondades on ka lahutamatud. ja nüüd ma paluksin, et vastaksite samas järjekorras, kui ennist sõna võtsite, aitäh. suur tänu. kõigepealt vabandus. me üritasime nii palju teemat hõlmata ja paljust rääkida, aga ma soovitan, et vaadake raporteid endid, väga palju informatsiooni on seal ja ma lihtsalt tõin välja mõned aspektid, mis on aktuaalsed ka eh, teile siin ja seonduvad eh, tööga, mis praegu käib komisjoni eh, programmide kallal ja puudutavad kirjalikke tõlkeid ma rääkisin sellest, et me tänapäevases maailmas me ei pea rääkima enam emakeelest pluss kahest võõrkeelest, see on väga lihtsustatud kontseptsioon, arvestades keelelist paljusust. jah, see oli selge eh, eesmärk, aga samas on väga palju probleeme tekkinud, mida peetakse silmas esimese keelena kodus kasutatava keelega, mis on eh, kooli õpetatav keel ja mida te tahaksite ise õppida oma elu kestel. nii et siin te tahate ju ka keele kaudu või laiendada oma suhtlus. õpitakse keelt kultuurilistel põhjustel või mingil muul põhjusel eesmärgiks on oma elus oma keelelist identiteeti eh, kujundada, see on väga isiklik asi ega mitte mingisugune märgis, et te olete kas inglise keelt kõnelev inimene, prantsuse keelt, hispaania keelt kõnelev inimene pelgalt. nii et isiklik eh, mitmekeelsus äh, paljukeelsus, nagu räägitakse Euroopa Nõukogus, on eesmärgiks ja see, et teil oleks paljukeelsed osalised kompetentsid, ei pea olema sajaprotsendiliselt pädev kõigis kolmes keeles, vaid teil on teatud oskusi keele alal vaja oma elus, et oma eesmärke saavutada. koju lähete ja räägite oma vanemate ja lastega ja eh, vanavanematega, reisil läheb vaja teisi keeli, koolis läheb lastel vaja jälle teisi keeli või kui minnakse haridust omandama mõnda muude riiki, siis seegi esitab keelelisi nõudeid. nii et ei ole asi sugugi nii selgelt lineaarne ja lihtne, me tahame, et noored tõesti e, õpiksid keeli e, e, koolis ei tohi lapsi panna kolmeks tunniks lihtsalt nagu kasti ja seal öelda, et peate nüüd õppima seda keelt, selle sulgemise asemel on vaja näidata, et väga palju võimaldab äh, keeleoskus ära teha väljaspool kooli, ühiskonnas. ja tehnoloogiad aitavad meid selles. suur tänu. To samo, co mój przedmówca mina tahaksin jah, toetada seda, mida eelkõnelenu ütles. see on kõige-kõige tähtsam sõnum, mida me kuulsime. me räägime hariduspoliitikast, eh, mitmekeelsuse poliitikast üldjoontes, aga jah, liiga palju me koondame tähelepanu üksikut erinevatele keeltele, aga mitte inimestele endile ja mina olen süvenenud, me peame rääkima isikutest, nende eh, keele potentsiaalist, mis on tohutu ja kui me sellise isikupõhise lähenemisviisi võtame, siis on see kasulik. see aitab meil ka kohapeal paremini tegutseda sest see kohapealne lähenemisviis on tavaliselt kõige tõhusam. nii et olen väga-väga nõus eelkõnelenuga. ma olen veendunud selles, et tähelepanu peab tõesti isikutele minema, toetama peame nende keelelist arengut. Nad peavad saama vallandada oma kaasasündinud potentsiaali ja teha seda nii, et see vastab nende vajadustele. ja nende, neid ümbritseva vajadustele. jah, juba päris algusest peale, liivakastist peale, siis haridustee kaudu ja pärast töökohal ja siis ühiskondlikus elus juba. Eh, jah, aitäh. Um, jah, aitäh. jah, tõesti väga oluline on äh, äh, vaadata seda, mida tegelikult kodanikel on oma igapäevases era- ja tööelus vaja. Euroopa institutsioonid minu meelest liiga tihti Eh, lähtuvad siinkohal Ameerika Ühendriikidest, aga me peaksime vaatama Šveitsi, Kanada poole, selliste riikide poole, eh, mis on tugevatel alustel, uuenduslikud ning eh, kus on ka mitmekeelsus üks olulisi aspekte. tuleb vaadata, mida on vaja kodanikel selleks, et institutsioonidega suhelda ja see on kindlasti üks asi. ning seejärel on vaja vaadata ka seda, mitte kodanikel igapäevaelus vahel, see puudutab kodanikke, eh, Euroopa ei ole mingi suur plats, kus kodanikud omavahel vahel juhuslikult kokku puutuvad, vaid siin saavad inimesed vabalt liikuda ning eh, inimeste keelelised vajadused muutuvad ka eh, tihti. näiteks Hollandi haridusminister ütles, et ainult kolmkümmend protsenti rahvusvahelistest üliõpilastest, kes äh, õpivad äh, rahvusvahelistest üliõpilastest ainult kolmkümmend protsenti äh, jääb Hollandisse, olgugi et seitsekümmend viis protsenti tahaks ja siin on puudu ja nad õpivad tegelikult inglise keeles, aga neil oleks vaja õppida hollandi keeles et me näeme, et selliste aspektidega piisavalt ei arvestata ning äh, see on ka põhjuseks, miks ma leian, et me peaksime äh, pöörama keeleõppele tähelepanu enne kuhugi mujale minemist ning ka kohapeale jõudes kohaselt ning äh, lõpetuseks, mis puudutab komisjoni vastust, siis ma usun, et on oluline mitte ainult neilt äh, institutsioonidelt, äh, kes saavad Euroopa poolset rahastust, äh, tähelepanu pöörata sellele, mis on nende projektide tagajärg, vaid oluline on see, et me hindaksime ka rahaliselt seda, mida investeeringud on endaga kaasa toonud ning kuidas see on tööhõivet parandanud siin ma ei taha kellelegi kohtu mõi-, kohut mõista, aga meil oleks vaja võimalik selle alusel siis erinevaid projekte võrrelda ja neid parandada nii, et äh, kodanikud saaksid võimalikult suurt kasu Euroopa keelepoliitikast. jah, tõesti väga huvitav tee ja mm, siin avasite uusi horisonte jälle. tahan ütelda kolleegidele, et poliitikaosakonnaga me äh, viime läbi ka uuringud praegu keeleliste vähemuste kohta ja me teame täpselt, äh, mis problemaatikat siin on, millised raskused äh, ka perimeetriga on. tõenäoliselt oleks siin kõik uuesti läbi mõtelda, kolleegid Poksar, Marakal ja teisedki mainisid neid küsimusi. tahaksime teid väga tänada ja palume, et jääksite veel siia, sellepärast et ma usun, et oskuste ja mm, uute oskuste agendas eh, võiksite võib-olla teie ka mõningaid soovitusi teha, need huvitaksid meid väga. suur aitäh teile ning see hommikupoolik eh, ja kohtumine on olnud tõesti äärmiselt huvitav, aitäh! Please, excuse me. Uh, sorry, may I pray you? palun, palun istuge. I understand it is the, the last uh, school day <laughs> saan aru, et viimane koolipäev on kätte jõudnud. kõik on natukene ärevil. aga meil on veel tööd teha täna hommikul. ja tõesti väga vaja on rääkida neist teemadest. kõigepealt ma tahaksin, lähen üle itaalia keelele, võite kuulata klappidega niisiis. meil on nüüd esimene arutelu äh, Loov Euroopa üle, kus olen raportööriks. ja tahaksin tänada teid selle eest, et siin viibite täna. Äh, DigiConnectist Martin Tõusen, äh, mm, osakonnajuhataja Karel Parta härra Simanovitš on samuti siin täna meiega DigiConnectist ja Brian Holmes samuti, tervitan teda ka siin. ei, me kohtusime EACA visiidi käigus ka teiega juba. aga ma tahaksin nüüd järgnevalt toimida. pärast enda sõnavõttu annan sõna peadirektoraadile, sellepärast et Te teate, sõlmiti DigiConnecti ja Euroopa Investeerimisfondi vahel kokkulepe uute finantsinstrumentide kohta ning nüüd siis on võimalik edasi liikuda ja see on ka põhjuseks, miks me tahaksime, lasime dokumendid ringi käima. kõigepealt võtan mina sõna, siis saab DJ Connect sõna, siis seejärel kolleegid ja variraportöörid, kes kohal viibivad ning seejärel jällegi komisjon nagu te teate, Loov Euroopa programm äh, jõustus, äh, läks käiku esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist ja lõpeb kaks tuhat kümme, järgmisel aastal äh, tutvustatakse vahearuannet nagu kõikide programmide puhul ja nagu te teate, Erasmust juba tutvustati esimest korda parlamendis ning parlament otsustas ka omaenda rakendusaruanded koostada kaks tuhat kuusteist ja sellega me ennetame mõniselt, mõneti seda mis mujal toimub, see annab meile võimaluse omavahel äh, võrrelda olukorda, vaadata, rääkida, kohtuda äh, riiklike ametitega, erinevate sidusrühmades ja teistega selleks, et siis õigeaegselt näha, kuidas on äh, programm käiku läinud ja mis tulevikus saab. Euroopa Komisjon järgnevatel hinnangul äh, vaatab läbi nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed aspektid, eh, mille abil hinnatakse programmi tõhusust, eh, eesmärkide täitmist, eh, tõhusust võrreldes ka eelmiste programmidega, mm, kulusid, Euroopa lisaväärtust, lihtsustamist, see maagiline sõna, võlusõna, mida me alati kasutame, kunagi ei suuda saavutada programmi sidusust, eesmärkidest kinnipidamist, samuti lähtudes äh, meie peamisest eesmärgist, milleks on kaasav ja arukas äh, kasv. ning äh, samuti me vaatame, kuidas on siis kogu seda programmi ellu viidud lähtudes määrusest. teisest raporti osas ja ma usun, et seda arutelu peame kunagi hiljem. ja vaatame, kuidas edasi liikuda. ja samuti tahame vaadata, kuidas parandada programmi ja kohandada seda uutele vajaduste ja nõudmistega. ja ka, kuidas kasutada erinevaid vahendeid selleks. koos sekretäriaadiga äh, oleme me poliitikaosakonnalt tellinud kolm uuringut muuhulgas koostatakse küsimustikke, mis saadetakse Euroopa Kreatiiva liikmesriikidele. üks puudutab meediaprogrammi, teine kultuuriprogrammi ja kolmas uuring on teile kõikidele ka kättesaadav. täna tahaksime Äh, rohkem rääkida ka rahalistes küsimustes, nii et me saaksime kõik andmed ja siis meil oleks ka kergem saada täielikku ülevaadet, praegu on äh, siin ka paljud kolleegid kohal. ja siis tahaksime pikemalt peatuda äh, ka muuhulgas uuringutel, mis tellisime. siinkohal tahaksin rääkida natukene omaenda mõtetest oleme kohtunud paljude sidusrühmadega meediavaldkonnast, kultuurivaldkonnast. liikmesriikide keskustega, loovtööstuse esindajatega Prantsusmaal oktoobris kohtume veel sidusrühmadega selleks, et näha, milline on tegelik olukord kuidas on seda programmi ellu rakendatud. Te teate, et eh, Loov Euroopa raames on kokku võetud kolm eelnevat programmi Kultuur, meedia ja Meedia Mundus. ühe programmi alla pandud eh, eesmärgid on seotud, kuid erinevad. on ka kaks alaprogrammi ning eh, sektorite läbiv lähenemine ning meil on ka oma eelarve sellega me oleme tunnustanud seda, et audiovisuaalsektori ja kultuurisektori vahel on väga palju ühist ning see on seotud samuti majanduskasvu ning sotsiaalse kasutusega. me oleme arvestanud siinkohal ka mm, andmetega, majandusandmetega, me näeme, et see sektor on kasvav. kultuur- ja loovtööstus, see ka teha, keeletakse ka ITRE-s me teame, et meil on ikkagi kaksteist miljonit töökohta loome ja kultuuritööstuses ning eriti ning lisaks sellele oleme me arvestanud ka sellega, et tegelikult äh, kultuuril on äh, kõiki teisi sektoreid läbiv äh, mõõde. Junckeri komisjon on jaganud äh, selle programmi aga kahe erineva peadirektoraadi vahel ära. me peame küll töötama sidusalt, kuid võttes arvesse, et äh, valdkonnad on erinevad, siis tuleb sellest ka lähtuda ning samuti tuleb silmas pidada erinevaid kriteeriume, mis me oleme paika pannud me näeme, et meediavaldkonnas äh, Äh, toodetakse eelkõige audiovisuaalsektorid ning äh, äh, kultuurivaldkonnas on jälle teised aspektid tähtsamad. kui me räägime audiovisuaalvaldkonnast, siis pean silmas muusikat, kunstnikke, disaini, muid aspekte, aga need valdkonnad on siiani vähem esindatud kultuuri aspektides, just sellele tuleks suuremat tähelepanu pöörata, lisaks sellele Äh, just sektoritel vaheline ja läbiv aspekt on väga oluline, me peame lähtuma siin innovatiivsetest horisontaansetest aspektidest ja me teame küll, et ressursse on vähe, aga peaasjalikult on kasutatud olemasolevaid vahendeid selleks, et programme toetada nii kommunikatsiooniga kui ka muus vallas. samuti tuleb silmas pidada, et on tekkinud viivitusi Äh, vahendite eraldamises järgmisteks aastateks ette nähtud vahendid loodetavasti enne juulit, äh, juuli vältel, vabandust, eraldatakse ning et siis on võimalik äh, loov- ja kultuuritööstuse raames ning ka mittetulundusettevõtete vahel ära jagada ning me teame ka, et rahanduslikes küsimustes äh, on siiski viivitused äh, mõjutanud äh, praegust olukorda. järgmine aasta loodetavasti suudame paremaid tulemusi siin saavutada. ma loodan, et meie finantseerimisvahend mida kasutavad mõlemad peadirektoraadid, siiski tagab tõhusa kasutamise Äh, ning äh, et vahendeid jätkub nii äh, ka mittetulundusettevõtetele. meil on olemas raamistik, määratud on üle miljardi euro ning see on alla ühe protsendi mitmeaastasest finantsraamistikust. Te teate, et viiskümmend seitse protsenti on meediale mõeldud ning kolmteist protsenti on äh, sektorite vahelistele aspektidele määratud. meil on need andmed kõigil olemas. me teame, et et pro-, me teame, et alguses programmide vahetusega seoses tekkis viivitusi, kuid äh, nüüd on maksed sooritatud kakssada miljonit eurot on rohkem juurde antud järgnevateks aastateks, see on väike tõus. aga vahendid ei vasta nõudlusele ning vajadustele. see on poliitiline aspekt, mille läbi kindlasti eh, parlamendis eh, töötame. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist kultuuri allprogramm eh, raames rahastati kolmesaja mm, projekti kakskümmend protsenti viidi läbi ka koostöö raames, see koostööprogrammid ongi kõige olulisemaks osaks ning kuus protsenti oli äh, ma pean lisaks sellele ütlema, et äh, kultuurivaldkonnas on väga palju äh, probleeme tekkinud, see programm on olnud väga edukas, aga me näeme, et vahel väga head projektid ei saa toetust ning see tekitab pettumust kaks tuhat seitseteist eelarvet tuleb seega muuta ja tuleb suunata osad vahendid just äh, siia. nüüd, mis puudutab töömeetodeid, mida me oleme näinud, kohtusime volinikuga ning peadirektoraatidega erinevate osapooltega, äh, sidusrühmadega tahaksin tänada kõiki väga hea dialoogi ning koostöö eest näeme, et eh, kinomeediavaldkonnas osalesin samuti eh, Berliini, Veneetsia, Cannes'i festivalidel oleme kohtunud eh, samuti nende sündmuste raames ja sidusrühmadega samuti osalesin ka kirjandusauhindade väljaandmisel ning ilmselgelt näete et olen nende kohtumiste põhjal ka raportis eh, oma arvamust avaldanud, kuid tahaksin rääkida vähemalt mõnedest punktidest. mis puudutab eh, majanduslikku eh, kasvu, siis tundub, et marketing on suurema toetuse saanud siin kui loov lähenemine ning seda ütlesid mulle kultuurivaldkonna erinevad sidusrühmad. me ei tohiks aga lähtuda ainuüksi majanduslikest aspektidest me näeme, et äh, väga palju mahajäämust on tekkinud äh, indikaatorite väljatöötamisega, mida äh, meil on vaja võrdlevate andmed, võrreldatavate andmete saamiseks. kultuuriprogrammis on meil aga veel vaja hindamist läbi viia, sellepärast et vastasel juhul võib sellega kaasneda suur oht tulevasele programmile üheks oluliseks aspektiks on veel eh, suhted kolmandate riikidega, see on minu jaoks eriti oluline. komisjon soovis meediamunduse lõpetada, öeldes, et kogu programm, kogu kultuurimeediaprogramm on niikuinii avatud kõikidele riikidele läbi erinevate foorumite ning eh, kolmandate riikidega saaks edasi liikuda läbi kahepoolsete kokkulepete, aga see ei ole proaktiivne lähenemine isegi kasutades Euroopa Liidu delegatsioone, ikkagi selline meetod on väga aeglane ning geograafiliselt tasakaalustamatu. praegu ei ole ühtegi lõunapoolset riiki eh, Vahemere piirkonnast, kes oleks suutnud kahepoolsed kokkulepped sõlmida, ainult mõned suuremad riigid, Ukraina, Serbia, Gruusia. nii et ma arvan, et me peame eh, siinkohal eh, hoogustama tegevust vastasel juhul Äh, tõesti meediamunduse osa läheb kaduma. lisaks sellele äh, kultuuriprogramm on siiski endiselt väga huvitav, liikuvust toetatakse. Te teate, et meil on neli peamist äh, aspekti siin. aga samas raamistik on liiga paindumatu juriidiliselt nii et kriteeriumid on väga karmid ning sellest tulenevalt uutel ei ole võimalik juurde pääseda. praegused platvormid on paljulubavad, kuid äh, ainult kuus protsenti äh, projekte on nende kaudu tulnud ning me peaksime rohkem äh, reklaamitegevusele tähelepanu pöörama ning samuti Euroopa kirjanduspreemiad näiteks. siin oleks vaja suuremat toetust ka mm, toimetustele ning samuti toetada rohkem väikesemates keeltes avaldatavale. me lisaks sellele ma leian, et muidugi tuleb seda arutada veel komisjoni ja variraportööridega, aga võib-olla võiksime uue alaprogrammi luua, mis oleks mõeldud äh, loov- äh, ettevõtetele, see puudutaks nii muusikat, äh, kirjastust, disaini, kunsti ning peaksime koostööd töötama rohkem juba kultuuriettevõtete endi vahel ma usun, et me peaksime siin olema väga ambitsioonikad. Äh, meil on olemas äh, ka uus määrustik, me peame koostööd tegema ka uute kandidaatriikidega, see tähendab seda, et äh, kultuuripealinna määramisel on meil veel palju tööd teha. samuti usun, et me peaksime uuesti tähelepanu pöörduma ka teatriaunile Luksi äh, auhind, äh, mis tähistab kümnenda aastapäeva, äh, on samuti väga oluline meediaprogrammi raames. toetame muidugi audiovisuaalsektorit meil on vahendid vähem, aga me leiame, et sellega on võimalik anda juurde lisaväärtust, tahaksin kolleegidele meelde tuletada, kuivõrd ilusaid asju me oleme meedia vallas saavutanud. viimane Cannes'i festival, kakskümmend kolm teost said toetust meilt ning üksteist neist said ka auhindu kaks tuhat kuusteist esimene ähm, välis, äh, vabandust, äh, välisfilmi Oscari saanud äh, film samuti oli meediaprogrammi toetuse saanud. nii et see kõik näitab seda, et meediaprogramm omab tohutult mõju tegelikult tootjatele. me tõenäoliselt äh, peaksin teile natukene täpsemaid andmeid andma selle kohta, kuidas on äh, arengud täpsemalt toimunud, kas see siin kõik läheb hästi või mitte, tegelikult äh, videomängude arengute puhul tuleks vaadata, kuidas me saaksime sekkuda, kuidas aga automaatsete punktide osas reageerida, see on üheks suureks probleemiks, me ähm, Need automaatsed äh, aedekapunktid, äh, mida antakse ka muuhulgas kinole, selleks, et väikesed riigid rohkem kasu saaksid. aga selle tulemusena osad riigid on jäänud nimekirjade lõppu, kus ometigi kino on kõrge kvaliteediga ning see on problemaatiline. tõenäoliselt tuleks äh, läbi vaadata see süsteem meil on puudu praegu ka sektoritevahelistest integreeritud projektidest ning see aitaks kaasa muidugi mõista ka rändade kaasamisele ning nende koolidega arvestamisele, kõik on väga kena, aga me näeme tegelikult, äh, tegelikult äh, kasutatakse neid vahendeid siin lihtsalt äh, raha küsimiseks ning tegeliku sektorite vahelist koostööd ei toimu. samuti me näeme seda, et ametid on väga palju muut-, mm, ametite personal on väga palju muutunud, tihtilugu ametid ise ka muutunud ning äh, meil on äh, samuti seetõttu äh, keerukas teada täpselt, kellega, kes peab suhtlema, ka liikmesriikide mm, keskustel on raske seda näha. meil on seega vaja selgemat hierarhiat ning meil on vaja ühte Äh, riikide mm, paneelide koordinaatorid, kes siis äh, kõikide küsimustega tegeleks. samuti äh, on puudu suhetest peadirektoraadiga ning ametiga. meediavaldkonnas on rohkem võimalusi kokku saada, erinevad festivalid toimuvad, aga kultuurivaldkonnas vähem. me näeme et varem tegelikult äh, need liikmesriikide keskused äh, või paneelid äh, tundsid, et nad on mm, rohkem osaks programmist ning sihtrühmad vähem. veel üks küsimus, millest kõik rääkisid, puudutab neid, kes ei ole saanud toetust, ma usun, et Äh, liikmesriikide keskused peaksid ka saama parema pildi sellest, äh, milline on tegelikult projektide olukord nende koduriigis ning äh, meil on ka uus kommunikatsioonisüsteem, mille abil oleks võimalik seda saavutada. ettevõtted ei ole praeguse olukorraga rahul, nõud-, kaasrahastustase praegu on ligikaudu nelikümmend protsenti, kõige väiksemate ettevõtete puhul on seda aga väga raske saavutada. Äh, dokumentide dubleerimine nii paberkandjal kui internetis, see on nende, see on liigne koormus ning paljud asjad tuleb ette planeerida praegu kolme aasta raames, aga meil oleks vaja paindlikumat süsteemi, samuti äh, ei on puudu äh, võimalustest partneritega koostööd teha. Horisoni programmi äh, raames on meil, on meil vahendeid, mida võiks siin kasutada. ekspertide hinnang. see on väga oluline ja ma ei ole üldse veendunud äh, et see, me oleme suutnud äh, lahendada majanduslikke probleeme siin, kuid ma olen siiski veendunud, et kultuuriprogramme ei saa lihtsalt hinnata kahe eksperdi poolt, kes ka kuskilt äh, e, kaugelt, kes ei tunne üldse riikide olukorda ega äh, sektorite olukorda, seejärel koostavad hinnangu, üldise hinnangu. aga need eksperdid omavahel kunagi kokku ei saagi ma tean muidugi, et see, see probleem ei ole seotud mitte ainult Loov Euroopaga, vaid ka Horisondiga. aga kindlasti oleks vaja seda teemat äh, käsitleda ning paremini lahutada, kõike ei saa Skype'i vahendusel teha. nii et oht on selles, et äh, eelistatakse projekte, mis ei ole piisavalt uuenduslikud äh, kokkuvõtteks. loov Euroopa on hädavajalik programm, millega on võimalik, mida on võimalik kõvasti parandada. selle juhtimisega on tekkinud probleeme, meie erinevaid lähenemisi on siin, meil on üks programm, aga mitu alaprogrammi selle läbi me toetame kunstnike liikumist, teostelu äh, liikumist, äh, väärtustame audiovisuaalsektorit. sellega muude-, saab muuta rahvusvahelised karjäärid, luua partnerlusi ning äh, seeläbi suudame me pakkuda ka oma loodustest suuremat võimalust ekspordiks meil on tekkinud äh, probleeme juurdepääsuga, halduskoormusega, läbipaistvusega ning ka sellega, et piisavalt ei ole kaasatud äh, äh, teatud sihtrühmad mina leian üldiselt, et Euroopa kreatiivat, loov Euroopa programmi tuleks veelgi laiendada, me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ka eh, transversaalsele koostööle, läbivale koostööle. me näeme, et Horisondi raames tegeletakse rohkem eh, kultuuripärandiga, aga siin oleks meil võimalik rohkem eh, kindlasti ka dialoogi pidada teiste programmidega kuid äh, samuti programmi enda siseselt meediakultuur peaks teama äh, peamisteks äh, alaprogrammideks. aga tahaksin pakkuda veel, et programmi siseselt oleks rohkem iseseisvaid algatusi loovtööstuse ettevõtete kohta, samuti sotsiaalse kaasatuse kohta, sellepärast et sellel on kultuurivaldkonnas väga suur Äh, mõju ning äh, kolmandaks siis ka kolmandate riikidega. nii et põhimõtteliselt me peaksime jah, uuesti arutama äh, Loov Euroopa programmi alustalasid. ja võib-olla seetõttu, seeläbi me saaksime ka parema eelarve kui ainult null koma neli protsenti. nüüd ajakava kohta. täna mõtlesime, et me peaksime kutsuma koosolekule äh, ka ekspertid äh, septembris, siis seal tutvume erinevate uuringutega, mis me tellisime. ja viiendal septembril siis äh, saab tutvuda tõesti nende uuringutega, lisaks veel muid aspekte täpsustada ja detaile rohkem teada saada ning äh, täna me võiksime siis oma äh, koosolekul kuulata ära teid ja komisjoni ja nüüd annaksingi kohe sõna selleks, et äh, meile tutvustatakse uute finantsinstrumenti, mis on nüüd selleks uueks raamistikuks, millest me peame lähtuma järgnevas töös nüüd tänan teid kõiki siia tuleku eest, kõigepealt annaksin sõna Šimanovitšile, kes räägib finantsaspektidest ja siis variraportööridele, siis komisjonile, palun. Uh, ma tänan, väga lühike ülevaade sellest, kuhu me oleme välja jõudnud ja millised on järgmised sammud eh, tagamisrahastu eh, vallas loov Euroopa all. eesmärk on suurendada loomesektori juurdepääsu rahalistele vahenditele ja kaasata investeeringud, see on meie eesmärk. me kirjutasime eh, investeerimisfondiga juuni viimasel päeval alla kokkuleppe ja nüüd hakkab teavitamine. pressiteade, äh, seal me esitame neid küsimusi, mis kõige tiht-, tavalisemalt kõlavad, kirjeldame meie programmi ja ähm, me siis oma üksuse kaudu levitame seda informatsiooni ja inf läheb ka välja pankadele, pankadega võtab ühendust juba Euroopa Investeerimisfond. sest järgmine samm on ju programmi rakendamine, see algab äh, konkursi väljakuulutamisega, seda nii garantiide tagatiste kui ka vastutagatiste mm, koha pealt pankadele ja me oleme juba dokumendid koostanud ja lähipäevadel ka avaldame selle konkursi dokumentatsiooni. aga tähtis on see, et pärast seda, kui konkurss on välja kuulutatud juulikuus kaks tuhat kuusteist, siis jääb see avatuks kuni septembrini kaks tuhat kakskümmend kakskümmend, mis tähendab seda, et finantsvahendusteenuste pakkujad erinevates riikides saavad piisavalt aega, et analüüsida, kas need programmid pakuvad neile huvi ja kas vajavad toetamist ja pärast avaldamist, jah, see tugineb nüüd kõik Euroopa Liidu õiguslikule alusele, mis toimub, pangad saadavad oma taotlused vastavate projektide kohta loov Euroopa alt ja seal on siis ära toodud ka ettevõtete finantsvajadused mitmesugused sild, laenud, investeeringud, mis tuleb teha ja meie siis eh, investeerimisfondi delegatsiooniga vaatame läbi need taotlused, garantiilepingud kirjutatakse alla eh, ja pärast seda saab see instrument realiseerida, realiseerida eh, selles riigis, kus projekt on esitatud ja pank eks toimib. nii et praegu saab veel projekte esitada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta peale. nüüd teine element selles instrumendis on niinimetatud suutlikkuse, võimekuse edasiarendamine. see on tehniline abi finantsvahendajatele selleks, et nad paremini mõistaks, milline on loomesektori ettevõtte eripära ja sellise spetsiaalse instrumendiga Äh, on tähtis, et teavitataks osalisi, mitte ainult selgitada pankadele, millise instrumendiga on tegemist, vaid ka äh, panna ettevõtte organisatsioonid turul ka äh, teadma, millised võimalused on edeneda ja areneda. nii et siis loova Euroopa üksustega me ka koos kogu aeg seda informatsiooni veebis ajakohastame ja see garantiirahastu äh, äh, on leheküljel Access to Finance, äh, seal on kõik finantsinstrumendid ära toodud, mida komisjon rahastab ja sealhulgas ka see rahastu. ja Euroopa Investeerimisfondi lehekülgedel on ka sellest pikalt juttu. Eh, nii et väike reklaam on juba turul olemas, aga komisjon nüüd ka koostab eh, või tihedalt eh, korduma kippuvaid küsimusi. ja siis avaldame küsimused ja vastused pärast suvepuhkusi info sellise bülleteni näol ja see on kõikides ametlikes Euroopa Liidu keeltes ja loova Euroopa üksus hakkab seda levitama liikmesriikides. ja ka teeme samasuguse infobülletääni finantsvahendajatele. jah, Looba Euroopa üksused eh, on olnud tegevad ka liikmesriikide infopäevade eh, korraldamisel ja Saksamaalt ja Rumeenialt on tulnud eh, taotlus ka tulevikus korraldada selliseid infopäevi ja komisjon teeb siin tihedat koostööd Euroopa Filmifoorumi äh, raames äh, biennaali ka instrumendi kaudu äh, info levitamiseks ja Itaalia pangad me kaasame Veneetsias selle instrumendi kaudu info vahendamisele. samuti puudutab äh, veel ühte üritust, mille me korraldame, äh, kus me tutvustame täiesti uut instrumenti, äh, mis meil ka loova Euroopa all on ja arutame siis läbi sidusrühmadega sellistel kohtumistel uued võimalused. tahan öelda, et ka pangad kes on Euroopa Investeerimisfondiga kokkuleppe allkirjastanud, ka korraldavad ettevõtetele spetsiaalseid teavitamiskampaaniaid. nii et väga palju toimub praegu. aga tahan öelda, et see, nüüd paar sõna ka eelarvest. kaks tuhat kuusteist on esimene eelarve meil koostatud kakskümmend üks miljonit on rahasumma ja sellest ka me loodame, et tegelikult võimendub see summa üle kuuesaja miljoni euroks. aga kohustused tuleb võtta kõigepealt, sest vastasel korral ähm, ei saa Euroopa Investeerimisfond alla kirjutada pankadega kokkuleppeid, et töö võiks alata. nii et me alustame väikestest arvudest aga me peame ka mõtlema selle peale, kui palju pank kui tahavad eh, sellega liituda. nii et nii palju siis järgmistest sammudest. Ehm, grazie, io, mm, grazie, io le chiederei di... aitäh. kas te saaksite kõikidele kolleegidele eriti variraportööridele, aga tegelikult kõikidele, saate selle info ka detailides. vaatame, kas kuusteist juuli saame valmis, aga äh, tahaksin teada, kas kõik äh, liikmesriikide keskused, äh, paneelid on kaasatud algusest peale. meil on olemas infopäevad Äh, te äh, tulite ka Brüsselis kokku, aga ikkagi liikmesriikidel on äh, tunne, et nad ei ole piisavalt kaasatud, see lihtsalt ei ole võimalik. seeläbi me kuidagi ei paranda juhtimist. nii et ma pöörduksin siinkohal peadirektoraadi poole. ma leian, et võib-olla olen valesti aru saanud, aga kommunikatsiooniga tuleks paremini tegeleda, sellepärast et liikmesriikide need keskused on ju esimesed, kes äh, peavad teadma, mis toimub, nende poole pöördutakse, pankade poole. kuidas, väga hea oleks, kui neid saaks ennetavalt teavitada ja kaasata, sellepärast et ja neil on ju vaja, kui pakkumised tulevad, siis nad peavad saama reageerida ja peavad teadma, millega on tegemist me teame, kuivõrd frustreeriv võib see olla osalejatele, kui sellist infot ei ole, nii et äh, siinkohal me peame arvestama nende võimalustega ning lisaks veel pakkumised ei puuduta mitte ainult audiovisuaalsektorit ja ettevõtet, see peab olema selge kõigile pangad, osapooled. kui me aga nõudlust äh, kuidagi ei suuna, ei hari, ei selgita, ja kui ainult Veneetsiasse minnakse, siis on väga hea, aga kui minnakse ka mujale, kus on sidusrühmi, siis on veelgi parem. kultuuriasutused, muuseumid ja teised, nii et ma mõistan, et Connectme direktoraat tegeleb sellega, kuid me ei tohiks lasta sel moel äh, äh, kellelgi kõrvale jääda ning liikmesriikide keskused peavad olema tihedalt kaasatud. ma usun, et nendega peaks kohtuma Brüsselis, mitte kuidagi muul moel seda ajada. ning samuti meie suhted ei peaks olema niivõrd anonüümsed, niivõrd külmad, me peame teadma, kes meie partnerid on samuti kõik sihtrühmad peavad teadma, et äh, hinnatakse nende äh, portfelle, vaadatakse äh, ka tasakaalu aspektidest, kas on esindatud piisavalt suuri, väikeseid, kõik piirkonnad ja nii edasi me tahame et see süsteem ikkagi toimiks, me ei saa oodata veel kahte-kolme aastat. kas te olete nõus minuga, jah? kõik peavad saama piisavalt infot ja ning sellest eh, me saame edasi töötada, aga praegu mul ei ole sellist tunnet jäänud vabandan, et nii pikalt rääkisin, aga usun, et äh, me kõik peame ikkagi töötama selle nimel, et probleemidest lahti saada. nüüd annan sõna kõigepealt kolleegidele, äh, proua Venta, siis Tšambaskis ja Mikels Murgano. ei, Murgano ei soovi, Mikels. suur tänu. proua esinaine, ma teen väga lühidalt, sest meil ei ole eriti palju aega Te olete juba öelnud, et teie olete pühendunud sellele teemale, te olete meile palju informatsiooni selle kohta andnud, rääkinud meile Creative Europe programmist ja finantseerimistaotlustest, mis minu jaoks kõige olulisem on, see on ähm, liikmesriikide äh, vastavad Äh, ametkonnad, kes peavad Loov Euroopa programmi ellu viima. meil on andmeid, mis näitavad, et osalisriigid ei ole tegelikult ähm, sama tõhusad või võrdselt tõhusad. võib-olla tuleks mõnel pool liikmesriigi vastavat lauda tugevdada, et nad saaksid korraldada mm, pakkumiskutseid nad peaksid olema võimelised välja selgitama, kes võiksid olla eh, kasusaajad, kes peaksid eh, garantiisid saama, kes soovivad laenu. kui me räägime krediiditagatisest, siis eh, selleks peab olema meil piisav võim, võimekus finantssektor peaks olema võimeline vastama kultuuri- ja loomesektori vajadustele, arvestades selle sektori spetsiifikat. ma ei räägi siin praegu sektorist tervikuna, aga erinevatest ähm, alasektoritest, erinevatest turgudest. finantsinstitutsioonid äh, peaksid ähm, ise jagama informatsiooni selles suhtes loome- ja kultuurisektoril peaks olema võimalus erinevaid programme äh, kasutada Kosme ja Horisont kaks tuhat kakskümmend ning kokkuvõttes tahaksin öelda, et ma ootan suure äh, huviga edasist tööd raportööriga. suur aitäh, järgmine kolleeg, palun, Michals suur tänu. kõigepealt aitäh meie esinaisele, kes äh, esitas väga kirgliku üleskutse, millega ma täiesti nõustun infopoliitika peaks keskenduma just nendele, olema suunatud nendele, kes saaksid äh, uuest programmist kasu sellest sõltub väga palju, kuidas programm ellu rakendub. nüüd äh, informatsioon võib muutuda just komistuskiviks programmi elluviimisel, seetõttu peame väga suurt tähelepanu pöörama info levitamisele, teadlikkuse tõstmisele eile toimus meil ühiskoosolek Kitrega, me rääkisime uuest garantiifondist ka. loomemajandus ei kata kõike seda, mida Creative Europe katab, Creative Industry ja Creative Europe on kaks eri asja ja kui me räägime finantsinstrumentidest, subsiidiumidest, laenudest, põrkume kokku põrkume vastu sarnaseid probleeme. ikka ja jälle on just VKE-del vähe võimalusi laenu, laenu saada just garantiipuuduse tõttu. ja nüüd, kui me räägime loomemajandusest ja loovast Euroopast, on probleemid samasugused. EFSI äh, äh, on fond, mida on peetud edukaks aga lõpuks pole ükski loomemajanduse ettevõte ega toode äh, saanud tuge selle fondi kaudu. Pole neid edendatud ja nüüd tuleb mõelda sellele, äh, äh, kuidas EFSI jõuaks ka erinevatesse regioonidesse. minu liikmes, minu riik on päris suur Saksamaa. Saksamaal ei ole üleüldse äh, selliseid äh, projekte olnud, mis EFSilt on raha saanud ja see tekitab minus suurt muret. nüüd räägitakse järgnevast saja kahekümnest miljonist, äh, mis Creative Europe all peaks olema kättesaadav kultuurisektorile, aga ma ei tea, kuidas see hakkab toimima. mina arvan, et et innovatiivsed loovad ettevõtted äh, äh, peaksid sellest kasu saama ja ka väikesed ettevõtted, mitte ainult suured konglomeraadid. see on minu jätkuv mure ja ka muid äh, punkte me võime süvendatult arutada pärast äh, suvepuhkust ja kavatseme ka seal aktiivselt panustada. jah, muidugi mõista saame veel pikemalt neid punkte arutada ka uuringute tegijatega või nende esitlejatega viiendal septembril ja siis on meil võimalus veel edasi ka liikuda. Soetrova, palun. suur tänu. Äh, ma ei taha pikale venitada seda arutelu, sest me tahaksime ära kuulata komisjoni vastused. Äh, ma vaatleksin seda teie raportit ja uut ettepanekut uue finantsinstrumendi loomiseks äh, seostades seda sellega, millest me rääkisime eile. kõik võib-olla kohal ei olnud, vabandan selle pärast, aga eile räägiti Äh, Euroopa kultuuriaasta rahastamisest, kas te saaksite meile midagi enamat sellest rääkida? ja kuidas saaksid erinevad liikmesriigid osaleda oma projektidega, tänan. E jah, me teame, et see on meie jaoks väga kallis teema. me oleme selle nimel võidelnud, see peab jääma Euroopa kreatiiva alla ning eelarve alla, seda me oleme ka ütelnud komisjonile. ja e, me ei nõustu, et peaks veelgi enam vähendama juba olemasolevaid vahendeid, kuid me peaksime suunama vahendeid ka mujalt poolt, sellepärast et komisjon on otsustanud teha kultuuriaasta ning selleks on väga vajalikke vahendeid nii et see kindlasti saab olema üheks äh, väga põnevaks aastaks ka loova Euroopa jaoks. Ma mi, mi pare che mm, la partita che sia in gioco in questo momento mulle tundub, et praegu on mängus siin küsimused, eh, mis on seotud sellega, et me hindame eh, statistikat äh, vaatame, kui palju on ettevõtteid, kui palju on töökohti, kui palju on eh, FIE-sid, eh, VKE-sid, kes on eh, seotud selle programmiga ning seeläbi vaatama, kuidas me oleme suutnud ka vastavalt sellele, mis Junckeri programmis on, hoogustada tööhõivet ja eriti just noorte tööhõivet me näeme, et suuresti äh, on noored just selles sektoris, kahekümne üheksa aastased keskeltläbi ja mitte üheski teises sektoris ei ole niivõrd palju kõrge kvaliteediga äh, töökohti nii et see on tõesti ähm, sektor, kus äh, on võimalik tööhõivet luua, kuid äh, me peame vaatama, kuidas äh, reaalsuses, praktikas kõik need asjad toimuvad ning see tähendab seda, et on vaja tagada juurdepääs laenudele. osaliselt on see läbi fondide tagatud ka. kuid samas muidugi Eh, tuleb eh, tähelepanu pöörata samuti eh, iduettevõtete mm, loomingule ning autoriõigustega seotud küsimustele ning raha teenimisele võimaluse sellest. see tähendab seda, et me peame väga palju tähelepanu pöörama informeerimisele, kommunikatsioonile, kaasamisele. ja seeläbi tegelikult me näeme, et me, kuna me ei ole kõike seda siiamaani teinud, siis me lihtsalt ei ole suutnud ära kasutada kogu selle programmi potentsiaali. nii et siinkohal tuleksin selle juurde tagasi, mis meie esimees ütles alguses, me oleks vaja kogu meie komisjoni eh, siseselt äh, Äh, jõuda, jõuda ühiste ähm, seisukohtadeni, mis aitaks meil parlamendina edasi liikuda. jah, aitäh, ma usun, et nüüd annan sõna teile. nagu Bartak kõigepealt. me oleme nii palju asju juba ära ütelnud. esimene, see aruteluga on alles tegemist. see viiendal septembril räägime sellest edasi. novembris siis veel, kui tuleb välja eelnõu aga kindlasti kohtun enne ka variraportööridega ja siis saame paremini arutada kõiki kõige olulisemaid küsimusi. praegu aga esimene äh, vastuste ring, palun komisjon. suur tänu ja tere hommikust. kõigepealt tahan öelda, et oleme väga tänulikud Euroopa Parlamendile selle põhjaliku programmi käsitluse eest praegu, sest jah, see sobitub hästi meie vahearuannesse, mis meil on plaanis selle programmiga, nii et meil on väga hea meel, et meil praegu see arutelu toimub ja ka edasi arutame seda, kuidas programm rakendub meil on väga tähtis saada maksimum sellest programmist ja et ta oleks tõesti kvaliteetne ka järgmisel rakendamise faasil. nüüd kaks ja pool aastat on programm väldanud, see tähendab seda, et meil on olnud mitmed muutused eh, juba selja taga ja programm on jagatud kahe voliniku ja kahe peadirektoraadi vahel ja tagame koos Connect peadirektoraadi äh, kolleegidega, et me tõesti koos täidame kõik selle, mis nõuab meilt programmi õiguslik alus. meil on rakkerühm, kes tuleb kokku regulaarselt ja meil on ka see sektorite ülene eh, komponent ja me informeerime teineteist kogu aeg, mida tehakse kultuuri eh, allprogrammi vallas ja mida meedia allprogrammi vallas. nii et hetkel peab ütlema, et programmi juhtimine on tagatud kahe peadirektoraadi poolt ja kahe voliniku poolt, vaatamata sellele, et selline administratiivne jagunemine on. nüüd programmi kultuuri poole pealt. meie eh, ülesanne on kultuurilist mitmekesisust kaitsta Euroopas ja hea seista selle eest, et meie eh, kultuuriala ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised ja tähtis on ka, et mobiilsus kultuuritöötajatele oleks tagatud ja ka nende loomingu liikumine oleks tagatud ja tahame kultuuride vahelist dialoogi edendada. see on palju-palju aktuaalsemaks muutunud praegu, kui ta oli tollal, kui programm käivitati, arvestades viimaste arengutega, mis meil on pagulas teemal ja me oleme kohandanud programmi öö, uutele vajadustele. me oleme ette jah, ära kasutanud need võimalused, mis õiguslik alus meile annab, me saame kohandada programmi ja tõesti saame tagada järjepidevuse, see, mida me kultuuriprogrammi vallas varem tegime ühelt poolt on aluseks teiseks innovatsioon, uued teemad, uued lähenemisviisid. tõesti tahame toetada kõige loomingulisemaid ja innovaatilisemaid projekti. nüüd kultuuri poole pealt, jah, ma arvan, et eh, meil liigume edasi ka koostööprojektidega tasapisi. Nende projektide koosseis vastab meie arvates enam-vähem sellele, mida on vaja aga nagu te ütlesite, jah, näitekunst võib-olla on pisut üleesindatud võrreldes teiste valdkondadega. aga me leiame, et innovaatiline lähenemisviis võtab üha enam maad ja uute tehnoloogiate kasutamine samuti. nüüd see osa, mis puudutab platvorme ja võrgustikke, eh, siis eh, siin jälle on meil aasta lõpul äh, viimane konkurss korraldamisel e, ja me loodame, et järgmis, viimastel programmi aastatel meil õnnestub mm, tõesti koostada nimekiri võrgust, võrgustikest, mis esindavad kõiki kõige tähtsamaid kultuurisektoreid ja allsektoreid Euroopas ja kes on komisjoni ja kõigi institutsioonide jaoks väga usaldusväärseks partneriks ja kes esindavad äh, kogu Euroopa Liidu kultuuri. platvormid äh, on kõige innovaatilisem osa äh, kultuuri alaprogrammist. Nendega me loodame jätkuvalt teha tugevat koostööd, need on suured-suured organisatsioonid Euroopas, me toetame noori talente paljudes riikides ja teeme seda horisontaalselt, nii et äh, need kaheksa platvormi, mis praeguseks on loodud, nendega on meil väga-väga hea kogemus juba olemas ja loodetavasti järgmisel aastal on neid topelt rohkem ja me saame samas vaimus jätkata. ja äh, seitsme aasta jooksul on meil kolm korda olnud äh, konkurss, nüüd on toimumas viimane ja ma loodan, et äh, programm, mis neid toetab, ei ole nii majandusele orienteeritud kui varasematel aegadel. nüüd, mis puudutab loova Euroopa üksuse äh, keskuste Äh, teemat, siis meil on selle keskse üksusega väga tihe koostöö ja suurepärane, et meil on selline koostöövõrgustik. jah, mõnedes riikides on üksused äh, ühendatud, endine meedia ja endine kultuuriüksus on kokku viidud üheks aga, aga üheksakümnel üheksal protsendil juhtudelt toimib asi ka eh, ilma ühendamata hästi ja kolleegid, kes üksustes töötavad, töötavad niikuinii käsikäes, sest sellest tõuseb tulu kõigile, niimoodi ollakse eh, tugevamad, kui koos tegutsetakse ja eh, ka ühinetakse, nii et tegemist on mm, väga kasuliku võrgustikuga, me kohtume kaks korda aastas, nii et regulaarselt ja meil on ju elektroonilised vahendid, et kogu aeg nende üksustega kontaktis olla, nii et äh, jah, Euroopa Parlament on nüüd ka koostanud omapoolse raporti ja vaatame, kus on need puudused, mis te olete välja toonud. nüüd, mis puudutab rahastamisvahendit, siis meil on kaks koolitust selles vallas olnud äh, kuidas kasutada rahastamisvahendit, aga me ei saa kaugemale minna me lihtsalt ei tea, millistes riikides kõigepealt see instrument kasutusele võetakse, me ei taha lihtsalt selliseid valesid äh, lootusi anna, võib-olla mõnes riigis instrument on kättesaadav alles paari aasta pärast, nii et pärast seda, kui me teame, kust me ja, pihta hakkame, siis me loomulikult hakkame eh, levitama kohe seal rohkem teadmisi ja rohkem kontakte looma ja viimane märkus, see puudutab kolmandaid riike. nagu te teate, loov Euroopa programm on ida- ja lõunanaabrusriikidele avatud, kus ja Moldo-, Moldaaviaga ja Ukrainaga teeme juba koostööd siin. jah, meil on terve rida huviavaldusi tulnud, aga ka väljaspoolt Tuneesia ja Iisraeliga on juba töö alanud, läbirääkimised on üsna kaugele edenenud, aga meil on suur puudujääk õiguslikuks aluseks, nimelt äh, see vajadus täielikult äh, harmoneerida äh, õigus mm, meie direktiiviga ja see muudab asja keeruliseks nendele riikidele, kolmandatele riikidele, kes tahavad osaleda meedia osas, kultuuri osas nad muidugi saavad osaleda. nii et see nüüd haldamine ja taotlused, selle teema ma annaksin käsitleda Brianile, kes kõige paremini teab, kuidas igapäevaselt programmi hallatakse. Grazie e suur aitäh! kuna me saadame ka oktoobris Tuneesias delegatsiooni kultuurikomisjonist, siis oleks tõesti huvitav teada, mida sinna äh, ettepanekutena välja käia. ja samuti Maroko ja teised riigid selles piirkonnas. Äh, väga paljud Euroopa ähm, ettevõtted teevad nendega koostööd, seal on väga palju põnevaid kogemusi kultuurivaldkonnas, filmide, festivalide valdkonnas, valdkonnas nii et ma arvan, et äh, see aitaks meid edasi, aitäh, palun. And like Carol, thank you very suur aitäh, Carol. ütles ka, et, et me oleme väga tänulikud selle eest, et te meid siia kutsusite. ma tahan lihtsalt äh, mõned täiendavad märkused teha. Äh, kui me räägime kahe direktoraadi kaasjuhtimisest, siis äh, ma usun, et see aitab, aitab kaasa sellele, et äh, meie programm äh, jõuab ka teiste natukene hiljaks jäänud programmidega, programmideni. EG Connectis oleme loonud uue meediadirektoraadi, see on toimiv alates esimesest juulist, direktor on härra Aava Munte ja Ähm, meil on ka nüüd äh, mõte äh, viia läbi uuringud meediatehnoloogia teemal. nagu te teate, üks prioriteete meie mandaadi all, all on digitaalne ühisturg äh, sellel on juriidiline dimensioon, audiovisuaalteenuste reform, autoriõiguste reform, aga me arvame, et regulatsioonid ei ole veel kõik, tuleb teha eh, kõik selleks, et eh, oleks motivatsioon, oleks toetusinstrumendid, tuleb kohtadel tööd teha, selleks, et eh, loovtööstus tõesti kaasaja väljakutsetele vastu suudaks seista. ja muidugi meedial on meie uuel fondil on väga äh, tähtis roll nii-öelda täiendavate meetmete finantseerimisel, audiovisuaalmaastik on muutunud tohutult, digitaalnihe on olnud äh, väga, vägagi tunda ja Netflix tegelikult näiteks ei olnud hiljuti kättesaadav Euroopas, nüüd on see lihtsalt reaalsus kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja nüüd on väga huvitav näha, mis, mis toimub, see on innovatiivne pakkumine ja teisest küljest on see ka äh, katsumuse Euroopa Liidu tegijatele. mul on üks näide selle kohta, kuidas asjad kiirelt muutuvad. et see oli see üks näide ja, ja selle tõttu me arvamegi, et sünergia saavutamine on väga oluline, seetõttu me tahaksime erinevaid äh, Äh, alaprogramme ühendada ja teha koostööd direktoraatide vahel. siis te küsisite ka meie programmi strateegiliste vahendite kohta. Äh, et mis võiks aidata meil arendada programme, äh, mis aitaks kommunikatsioonile kaasa online jaotusskeem näiteks on meie jaoks väga oluline ja nüüd meie skeem on üsna erinev sellest, kuidas toetatakse kino või filme. see kasusaajate hulk, kes online video kasutajad on ja kes kasusaajad on selles valdkonnas, et see on hoopis teistsugune. tegemist on väga sageli täiesti uute ettevõtetega, idufirmadega. muidugi me arvestame teie tagasisidega kui teil on ähm, tekkinud mingeid mõtteid, saate millestki teistmoodi aru, siis tõesti äh, katsume arvesse võtta äh, nii hästi kui võimalik. ja loomulikult äh, grantide grantide toetuselt on nüüd üle mindud turupõhisele toetusele, see on ka täiesti uudne, tähtis on väga oluline, milline on kommunikatsioon. kui meil on grandid, meil on kõik ette see, antud kriteeriumid ja me peame selle alusel siis jagama toetusi, aga nüüd äh, uue selle garantiifondiga on kõik teistmoodi ja ma saan aru muidugi ka sellest, et et teile tundub, et kaks aastat on väga pikk aeg, meile tundub ka, et see on pikk aeg, see on eraldi teema, miks see nii eh, eh, pikale on veninud, eh, see toetuste jagamine, aga tegelikult me oleme tõesti praegus, praegu alles algusetapis EIF-iga tuleb koos otsustada, millised riigid, kes osalevad ja siis Äh, anname juba konkreetsemat informatsiooni, teeme koostööd siis nende vastavate laudadega, lauaametnikega. tänan kõiki, kes siin erinevaid probleeme tõstatasid. Äh, kõik see on seotud loomulikult äh, eelarvega eelarve sõltub ka äh, sellest, milliseid tulemusi me oleme saanud, tulemustest tuleb aru anda, tuleb aru anda ehk rohkem, ähm, kindlasti aitab meid selles vahearuannete koostamine, aga äh, me peame täiendama neid olemasolevaid regulatsiooni näitajaid ja me oleme sellekohaseid ettepanekuid ka teinud ja, ja hakkame tegema lähitulevikus tõttu ma ei saa oma institutsiooni seisukohalt veel midagi äh, siin ennatlikult välja käia, aga äh, institutsioonid peavad ju läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku üle ja loomulikult äh, kõik need väljakutsed on tõesti märgatavad ja samas on oleme aru saanud, et ähm, mida rohkem saame loomemajandust toetada, seda parem. aga me peame nüüd välja töötama uued instrumendid, mis oleksid meie vajadustele vastavad, uuele reaalsusele vastavad. tänan. E aitäh, siinkohal tahaksin ütelda, et äh, oluline on, et me mõistaksime tuleks kaaluda ka neid finantsinstrumente, mis on EFSiga seotud. ma usun, et me võiksime äh, püüda integreerida ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ja kasutada siis, siis kaasava vahendina ja toetada väikseid mikroettevõtteid, kes ei suuda ka koos äh, oma taotlusi esitada. nii et koos Sotsiaalfondiga ja Luubi Euroopaga siis oleks võimalik edendada ka äh, neid ettevõtteid nii et siinkohal pean siis silmas ka teisi instrumente ning äh, ma ei tea, kas seda oleks võimalik äh, teha järk-järgult. kõigepealt äh, kasutame neid vahendeid, vaatame, paljud pangad tulevad kaasa ja palju no, suudavad laenu saada, aga sotsiaalfondi puhul ei ole ju mitte midagi peaaegu kultuuri kohta ja loovuse kohta, me räägime sellest väga palju haridusele natukene. ainus võimalus oleks olla proaktiivsed, me ei peaks ootama pro projekte, nagu ka Euroopa Investeerimispank ütles. et see oleks siis see strateegia, mis oleks meie meelest hea. nüüd aga saab sõna Brian Holmes ja väga meeldiv, et olete siia tulnud, härra direktor. aitäh. suur aitäh, proua Kasta. on hea meel siin olla ja tänan veel kord selle eest, et te võimaldate mul siin paari sõnaga rääkida rakendusprogrammist. alustan nendest muredest, mille vastavad laod on esitanud kõigepealt Äh, tahaksime püüda aidata kaasa kommunikatsioonile komisjoni ja nende äh, lahtute vahel, nende vastavate ametkondade vahel, kes tegelevad selle temaatikaga, aga võib-olla peaks veelgi kaugemale minema. kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal oktoobril toimub kõigi osaliste kohtumine Brüsselis ja siis võib arutada seda, kuidas äh, sellist suhtlust parandada. ja nüüd me peaksime mõtlema ka selle, millist informatsiooni ja millist koolitust, ettevalmistust võiksime me nendele töötajatele pakkuda. loomulikult tahavad äh, liikmesriikide ametid teada, kuidas äh, uusi, uusi teenuseid rakendatakse, siis tuleb järele mõelda komisjonis, millist informatsiooni me neile kohta võime, võime anda. mõnikord tuleb äh, tuleb ka mõelda sellele, et see informatsioon, mis meile esitatakse, need taotlused, need vajavad ju eh, heakskiitu, enne kui see informatsioon jälle tagasi jõuab vastavatesse laudadesse. tähtis on see, et kõik oleksid samaaegselt informeeritud ja kõigile jõuaks sama informatsioon, see tähendab seda, et nii taotleja kui ka eh, ametkond saavad samaaegselt informatsiooni, ma usun, et see on täiesti teostatav et äh, varem pidi online avaldusi tegema eh, ja me kasutasime neid elektroonilisi vorme järjest rohkem, aga ma äh, arvan, et me oleme isegi äh, lõpetanud üldse nende pabervormide kaotamise ja online avaldusi pole ka vaja siin täita. me oleme nagu nõuded miinimumini viinud ja siis sest me saame suhelda ekspertidega ka eh, nii-öelda kaugjuhtimise teel, aga see on samas eh, ka meie tõhu-, töö tõhusust tõstnud, kuid ei tohi ära unustada ka, nagu te õigesti märkisite, kvaliteeti. eksperdid töötavad internetis ja eelmine aasta näiteks Äh, äh, viisime läbi uurimuse kõigi ekspertide seas ja ähm, mõned käisid kohal, mõned vastasid online ja, ja ma ütleks, et ähm, me eelistasime küll kohtuda nende ekspertidega, äh, aga kõige tähtsam on see, et eksperdid saaksid omavahel kohtuda ja tutvuda üksteise projektidega. ja hindamise ja briifingu kvaliteet, tegelikult see ei olnudki kõige olulisem, tähtis oli see, et eksperdid tunneksid, et nad on võrgustiku osa ja kui me jär-, informatsiooni online jagame, hindamine toimub online, siis kõige eh, keerulim, keerulisemate juhtumite puhul, kui ei ole teada, kas rahastada või mitte ja kui eksperdid on eriarvamusel, siis on meil Brüsselis võimalik ka veel ekspertkohtumine korraldada silmast silma ja siis otsustada, kas rahastada või mitte. seega meie oleme rahul igasuguse informatsiooniga, mis võimaldab meie tööd parandada. tänan! Mm, e suur aitäh, tahaksin lisada veel kahte asja, ma ei tea, kas on veel sõnavõtusoove, me oleme ka natuke väheseks jäänud siin, aga esiteks finantsinstrumendi puhul ma oleksin nüüd tahtnud rohkem teada saada selle instrumendi äh, Äh, vormi kohta tundub, et ma ei saanud päris palju infot, päris palju detaile on veel hämarad ja veel. võib-olla sain valesti aru, aga te äh, siis äh, kaasate kõik pangad pakkumisse, hankesse ning siis vastavalt ettepanekutele, mis nemad teevad luuakse järjekord, aga meil on ju põhimõte, et tuleb arvestada ka geograafilise tasakaaluga ja sektoriaalse tasakaaluga. kas see läheb hankesse sisse selgelt? ma oleks võib-olla tahtnud natuke tehnilisemat teavet saada selle kohta me saime teada palju äh, ajakava kohta, aga mitte sisu kohta, selle kokkuleppega ma olen tutvunud, aga võib-olla siis järgmisel kohtumisel, viiendal septembril, palun, et te annaksite meile detailsemat infot ja teine küsimus. ma saan aru, et hange on üldine ning väga hea, kõik saavad osaleda ja on ka selge, et äh, sektoriaalselt, geograafiliselt peab olema kõik see tasakaalustatud, ma ei tahaks, et ainult, et ühe riigi pangad saaksid osaleda, sellepärast et äh, vastasel juhul teistel on palju raskem osaleda pärast. see on ka miski, mis me kirjutasime määrusesse sisse ja ma ei tea, kuivõrd te olete sellega arvestanud ja kuna vahendeid on vähe ja tõenäoliselt oleks vajalik äh, ka ähm, sotsiaalfondiga arvestada, siis oleks võimalik äh, rohkem kriitilist massi saada ja laiendada tegevust. ja siis oleks võimalik tasakaalustamatult kogu Euroopale võimalus anda. nii et me peame tõesti tagama võimaliku osaluse ning võib-olla tegema seda ka läbi kaasrahastamise. me ei tohi mingil juhul ühest suunas ainult edasi liikuda ja mujalt eh, midagi ära unustada, me teame, on ju ka ühingud, kultuurivaldkond, kõik, kõik see, ah, ka teie kindlasti peate seda silmas, aga ma tahtsin seda veel meelde tuletada ja lõpetuseks. Te ütlesite, et äh, liikmesriikide keskuste strateegilisel kaaslemisel oleks võimalik äh, paremaid tulemusi saavutada, oleks vaja tegelikult dialoogi ja ma usun tõesti, et see on võtmetähtsusega, sellepärast et see süsteem äh, peab ju lõpuks olema selline, mis toimiks, nemad on ju osaks strateegiast. mul on siin üks küsimus. kõik ettevõtjad ütlesid, et tegelikult koormus on äh, ning äh, takistused äh, on suurenenud ainult, lihtsustamist ei ole toiminud. tahavad ainult veebipõhist taotluste esitamist, aga praegu on vaja mõlemat, nii veebipõhist kui paberkandjal. ja veel üks asi kas oleks võimalik leida natukene erinev süsteem selleks, et äh, et paremini edasi liikuda, me teame, et alati hakatakse hea tahtega pihta, aga pärast ei ole ilmtingimata tulemus õige. kui me vaatame, kuidas ei ole võimalik tegelikult äh, konkreetselt dialoogi pidada nende üksustega, kes eelarve koostavad ning äh, sellega seoses ei ole võimalik arvestada kõikide äh, piirkondade vajadustega, kas siin me teame, selle programmi rahastamine on päris suur, ettevõtete poolt üle keskelt nelikümmend protsenti, see on üks aspekt, mida oleks ka võimalik võib-olla paremini tasakaalustada praegu sellega lõpetan, on veel teisigi võimalusi seda küsimust arutada, aga indikaatorid. see on ka määruses sees. mis alusel me hakkame siis hindama, sellepärast et kui seda ei ole, siis ei ole ka eelarvet ühest küljest meil on audiovisuaalvaatluskeskus, mis pakub väga palju andmeid meile, aga loov Äh, tööstuse kultuuri poole pealt ei ole mitte midagi. niisiis, ma usun, et see on küsimus, millega me peame tõsiselt tegelema. ühised äh, uurimiskeskused võib-olla peaksime üritama leida lisavahendeid nende jaoks, aga me räägime ju tuhandetest äh, teadustöötajatest, ka loovlinnade puhul ja nii edasi. väga palju küsimusi muidugi kõigile võib-olla ei saagi vastata, aga nagu Morgana, palun. jah, vabandan, üks ainus küsimus indikaatorid ja hinnang, need on need kaks keskset äh, aspekti. aga minul on natukene kahtlusi selle kohta, muidugi äh, suure lugupidamise juures, aga kuidas on ekspertidel võimalik ilma täpsete indikaatoriteta midagi hinnata? kuidas nad saavad mingisuguse hinnangu objektiivse objektiivsi hinnangu pakkuda. praegu on liiga palju nende ekspertide otsustada, liiga palju subjektiivsust. Uh, minagi ütlen paar sõna ja siis minu kolleeg lisab lühidalt, mis puudutab tagatisrahastust. septembris väga hea on meil rohkem aega süsteemselt juba rääkida tehnilistest tingimustest, mis ja finantstingimustest, mis on. selleks, et seda rahastut juba praktikas turul rakendada, aga üldjoontes tahan öelda, et tegemist on turupõhise instrumendiga ja just seetõttu, et ta hõlmab niivõrd paljusid sektoreid ja sellepärast ta peab olema ka tasakaalus ja kultuuri, audiovisuaalvaldkond, muusika, videomängud, filmid tuleb leida tasakaal, me ei saa pankuritele öelda, et mida iga sektori puhul ette võtta, selles mõte ei olegi, vaid me tahame lihtsalt aidata pankuritel öö, äh, endal otsustada ja me jagame mõningaid riske, mis neil seal tekivad. ja nemad on finantsspetsialistid ja peavad äh, välja töötama äh, laenu andmise mehhanismi öö, ja tulema sellega turule aga seda tuleb teha sammhaaval, esimest korda me käivitame sellise instrumendi ju. me ei saa ette juba ära otsustada, eh, kuidas asjad hakkavad olema, aga kõige tähtsam on muidugi paindlikkus, erinevat liiki laenusid eh, hakkavad pangad andma ja need on kohandatud kliendi vajadustele, kes tuleb laenu küsima. see on peamine sõnum. nüüd, mis puudutab EFSit jah, me väga tähelepanelikult hoiame silma peal selles, kuidas turg reageerib, äh, kuidas pangad reageerivad ja milline on tulemus siis lõppkasusaajatele ja kuivõrd aktiivselt kasutatakse seda rahastut. ja kaalume ka äh, võimalust EFSist raha üle kanda tagatisrahastusse, kui kõik hästi läheb selline võimalus on täiesti olemas. aga kõigepealt peab olema huvi ja aktiivsus laenude võtmisel ja nüüd indikaatorite kohta, mõõdikute kohta, siin on vaja eristada loomulikult erinevaid tasandeid. ja loova Euroopa määrus loob õigusliku aluse eh, programmi rakendamisse hindamiseks samuti on ette nähtud mõõdikud, need on väga kasulikud, aga me tahaksime neid veelgi täiuslikumaks muuta. ja teeme koostööd sõltumatute hindajatega, kes hakkavad vahearuannet äh, koostama, vahehindamist tegema ja anname neile ka ülesande tegeleda nende indikaatoritega ja nad konsulteerivad selles protsessis ka sidusrühmadega, me ei mõtle neid ise välja vaid siin on ikkagi pikk menetlus ette nähtud ja mis puudutab äh, nüüd konkursil kriteeriume, siis sellest räägib kolleeg. kõigepealt Eh, jah, eh, avalduste esitamise protsessi räägiti sellest, et see on väga keeruline. jah, me peame mõtlema selle peale koos eh, loova Euroopa üksustega, nemad tunnevad ju taotlejaid palju paremini ja teavad, millised probleemid taotluste esitamise protsessis on tekkinud, aga koos ekspertidega kes on tarbijad, samas nemad loevad kõigepealt taotlused läbi ja siis mõtlevad selle peale, kas projekt saavutab seda, mida ta peaks tegema ja kas ta vastab kriteeriumitele, mis võimaldavad toetust saada. võib-olla tõesti ette näha miinimum vajalikest nõuetest ette näha hindamisprotsessis, aga kui me räägime ekspertidest, siis äh, Äh, jah, enamuse tööst äh, teevad ära eksperdid online ja individuaalselt hindavad äh, projekti, aga nad seda saavad teha ainult selle info alusel, mida taotlusega kaasas käib. jah, nad ei saa lihtsalt kogu ettevõtte ajalugu käsitleda, ajas tagasi minna, vaid ikkagi tuginevad kogu sellele avalduse sisalduvale infole. see on kõik, mis nende Äh, käsutuses on ja see toimub ka kaudsel teel. et äh, kui me äh, teame, et kui on mingid delikaatsed ettepanekud, siis eksperdid peavad näost näkku kohtuma ja arutama seda siis juba kohapeal büroos koos, aga enamasti nad töötavad ikkagi individuaalselt, igaüks eraldi ega suhtle. nii et nii asi jätkub Io continuo a ritenere che la vera jah, tegelik läbipaistvus on ikkagi ühine arutelu. ma saan aru, et teil on kindlasti tagatud äh, huvide äh, konflikti vältimine ja nii edasi, aga kõigepealt leiab aset arutelu ja seejärel on vaja samuti mõtteid võrrelda omavahel, vaadata, mis toimub. ning seejärel tuleb arvestada ka riikidega, me teame väga hästi, et on täiesti erakordseid võite olnud ma kardan, et äh, mitte projektid ei, äh, ei saa toetust lõpuks, vaid nende tegijad, aga igastahes läbipaistvus on väga oluline. Äh, suur aitäh selle eest, et niivõrd keerulise küsimusega olete tegelenud, väga ausalt ja avalikult olete vastanud. tegemist on nüüd esimese sammuga selles raportis. niisiis puhkame ennast välja. aga viiendal septembril siis. pärastlõunal leiab aset koosolek, tulevad külalised ja siis on äh, teine, tegemist teise sammuga meie raportis, äh, tutvume uuringutega. ma ei taha teile anda ülesandeid äh, suvetööks, aga äh, kui keegi tahab, siis võite tutvuda meie dokumentidega, kui need ringi saadetakse käima. ja siis saame septembris arutada neid ja siis vaatame, kuidas edasi liigume. ja loodetavasti on siis ka minu enda mõtted selgemad, et saame ära kuulata ka kolleegid, kes täna siin ei saanud viibida. siis tuleme välja oma eelnõuga. aga kindlasti kõigepealt kohtun kõigepealt äh, variraportööridega. siinkohal tahaksin eh, soovida kõigile, kes peavad veel tööd tegema, eh, jõudu tööle, kes lähevad puhkusele, siis eh, head puhkust, tahaksin tänada ka meie sõpru komisjonist, kõiki teid, meie saadikuid, kes olid kohal, sekretäriaati ja muidugi ka meie väga tähtsaid tõlke. tänan teid teie kannatlikkuse eest, mitmekeelsus on kindlasti ka teie jaoks oluline teema, nii et ka teie olete Te olite siia kaasatud, suur aitäh teile ja üks asi veel lõpetuseks. asi, elu on juba selline. eile lahkus meie seast Euroopa Kreatiiva kolleeg, tegemist oli noore muusikaga, muusikuga Itaaliast, Lorenzo Amurri, kakskümmend aastat tagasi. väga tubli muusik oli ta, oli tal suusõnnestus ning äh, ta ei saanud enam oma jalgu käsi kasutada, aga ta hakkas kirjutama selle peale ning eelmisel aastal võitis tema Euroopa kirjanduspreemia Itaaliast väga ilusa raamatuga, mille kirjutas omaenda loo kohta ja tahaksin ütelda teile järgmist, äh, minu jaoks oli see tõesti oluline, ma tahtsin äh, eelmisel aastal selle mm, preemia talle isiklikult üle anda, ta ei saanud tulla siia, aga see auhind on väga paljude noorte kunstnike, artistide, kirjanike jaoks väga oluline. nii et eh, Loov Euroopa on ka see ja selle raamistikus on meil ju ka Euroopa kultuurilinna, millest täna rääkisime, ning samuti preemiad ja kirjanduspreemiad. nii et tahtsin lõpetuseks rääkida sellest eh, muusikust, kes esindas eh, kõiki neid kunstnikke, artiste Äh, kes ka ilma igasuguste mõõdikuteta ikkagi tasuvad tunnustamist, aitäh!